Bene, kolleegi, possiamo iniziare. kolleegid, läheme istungi juurde. hakkame hääletama, nii nagu ette on nähtud. kõigepealt eh, Afganistan, Pinar Laki raport, uus Afganistani strateegia härra Madler, suur tänu, härra esimees. ma tahtsin korraks võtta sõna seoses hääletusnimekirjadega. pool tundi tagasi jõudis meieni nelisada muudatusettepanekut. kolmsada nendest oli saadetud juba natukene varem kas tulevikus võiks need muudatusettepanekud siiski natukene varem saata? sellepärast, et vähemalt kakskümmend neli tundi minu meelest peaks küll jääma hääletusnimekirjade kät- äh,, vabandust äh,, muudatusettepanekute kättesaamise ja hääletuse vahele. palju inimesi peavad nende hääletusnimekirjade koostamiseks küll palju vaeva nägema, ma tean, kuid siiski peaks natukene tõhusamalt tööd tegema. härra esimees äh,, sedasama oleksin tahtnud ka mina öelda me oleme üritanud äh, ajaga nii-öelda kaasas käia vastavalt muutustele. tõesti, natukene napiks jäi see aeg kättesaamise ja hääletuse vahele, kuid äh, üritame siis äh, tulevikus asju natukene parandada. sekretäriaat annab endast kindlasti parema, parima, et vältida olukordade tekkimist tulevikus. Läheme nüüd aga hääletuse juurde, loodetavasti kõik on võtnud kaasa ka hääletuskaardid ning äh, pange need palun masinatesse ja alustagem seitsmekümne teisest poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus äh, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus äh, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme nüüd muudatusettepaneku juurde kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esimene kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek sada kolm poolt, vastu ei saa täpselt aru, teeme elektrooniliselt eh, sada kolm. viiskümmend kuus, viiskümmend seitse häält, kakskümmend kuus kolmekümne vastu, tagasi lükatud sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud kontrollime palun siis sada kuus hääletus on avatud, elektrooniline hääletus. hääletus on suletud. viiskümmend kuus häält on antud. tagasi lükatud kolmekümne kahe häälega kahekümne nelja vastu, sada seitse on tagasi võetud, sada kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud. ütleksin, et poolt võetud. no teine osa elektrooniliselt kontrollime. hääled on avatud hääletus on suletud kolmkümmend neli poolt, kakskümmend seitse vastu, vastu võetud. kolmas kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, neli, vabandust, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek sada kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et me peame kontrollima. sada kakskümmend kaks, palun, hääletus on avatud kuuskümmend kaks äh, häält, siis viiskümmend üheksa, kakskümmend seitse, kolmkümmend kaks, see on kolmekümne kahe häälega tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kakskümmend viis on tagasi võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga kontrollime igaks juhuks. palun tõstke tulevikus natukene paremini oma käsi. kontrollime siis saja kahekümne seitsmendat hääletus on nüüd suletud, kuivõrd hääled on koos, kuuskümmend kaks häält antud, kakskümmend kaheksa, kolmekümne kolme vastus on tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa langeb ära, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud. jah, kindlalt tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm. Äh, esimees vabandab äh, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kolm langeb ära, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, plokis hääletusele sada kolmkümmend viis, sada kolmkümmend kuus, sada kolmkümmend seitse, sada kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa, sada nelikümmend. poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükatud. Äh, kuid kontrollime nii, nagu soovite hääletus on avatud. plokkhääletused siis saja kolmekümne viiendast saja neljakümnendani. hääletus on avatud. La relatore è a favore. Eh, sì. Eh, lo so. so che deve ripetere il voto. 64 kuuskümmend neli häält, kuuskümmend kaks häält kolmkümmend kaheksa, kahekümne nelja vastu, vastu võetud. sada nelikümmend üks langeb ära, sada nelikümmend kaks ka, võtame jällegi plokis järgmised saja neljakümne kolmandast kuni saja neljakümne üheksandani poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd äh, kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. hääletusele muus kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletusele muudatusettepanek äh, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud sada kuuskümmend neli poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. aga hea meelega kontrollime, kui soovite. sada kuuskümmend neli hääletusel. elektrooniline hääletus hääletus on suletud kuuskümmend kolm häält, kolmkümmend kuus, kahekümne seitsme vastu, vastu võetud seega. nüüd äh, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus on tagasi võetud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kaheksa on tagasi võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, ei saa täpselt aru, seega kontrollime palun elektrooniliselt. saja seitsmekümne kolmas hääletus on avatud palun tõesti tõstke käsi, sellepärast et muidu kaotame väga palju aega lihtsalt nende elektrooniliste kontrollide jaoks. juba viiskümmend kaheksa häält antud, hääletus on suletud, viiskümmend üheksa. no näete isegi, kui oleksite tõstnud korralikult käsi, oleks olnud kohe näha, et see on viiekümne kahega vastu võetud. seega ilmselgelt vastu võetud, aga järgmine poolt. vastu erapooletud vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada seitsekümmend kaheksa ei lähe hääletusele, seitsekümmend üheksa on tagasi võetud, üheksas poolt, vastu, erapooletud vastu võetud nüüd hääletusele sada kaheksakümmend kaheksa. kahes osas esimene osa poolt, vastu, Äh, mulle tundub, et ei. aga noh, ega nende käte järgi eriti aru ei saa. sada kaheksakümmend kaheksa, teine osa, palun tõstke käsi. poolt, vastu, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, äh, kõhklen. seega avan elektroonilise hääletuse saja üheksakümnenda osas. kuuskümmend kaks häält, kuuskümmend kolm nüüd, hääletus on suletud kolmkümmend neli poolt, et kakskümmend üheksa vastudega vastu võetud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend neli kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Te ei ole nõus, siis kontrollime saja üheksakümne neljanda teist osa, hääletus on avatud hääletus on suletud. kaheksateist poolt, nelikümmend kaheksa vastuhäälsega tagasi lükatud, sada üheksakümmend viis poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. tundub, et vastu võetud. nüüd hääletusele kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada poolt ähm, esimees vabandab, kakssada üks võeti vastu võetu ja seega kakssada langeb välja, seega kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tahate kontrollida? no mm, see oli täiesti selge. vastu võetud kakssada kolm nüüd hääletusele, poolt testo, quindi sì. è uguale. Beh, ma è lo stesso testo? Sì, sì. Ah, ok, va bene, allora sono la stessa cosa. Non... ühesõnaga, täpselt ei ole see mul kirjas, äh, usun teid kakssada neli hääletusele. kas kakssada neli? no nüüd siis kakssada kaheksa kahes osas hoopis. kakssada kaheksa kahes osas esimene osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud. härra Arlaki, kakssada kolm ja kakssada kaks. ma tahaksin nende kohta siiski küsida. ma tahaksin, et me hääletaksime uuesti. härra esimees, jah öö, aga sekretäriaat ütleb, et kakssada kaks ja kakssada kolm on üks ja seesama ja kui ma olen ühe läbi hääletanud, siis, siis juba sellest piisab. nii et see on juba vastu võetud, läbi hääletatud, nii et pole midagi teha ja nüüd siis kakssada kaheksa kahes osas esimene osa. vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaksteist on tagasi võetud, seega kaks tuhat, kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, tagasi lükatud. kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga täpselt ma ei või öelda, seega kakssada kakskümmend elektrooniliselt hääletusele hääletus on suletud kolmkümmend viis poolthäält, kakskümmend seitse vastu, vastu võetud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend neli poolt, ei hääleta mulle tundub, et meil on vist kaks erinevat hääletusnimekirja versiooni, aga see selleks kakssada kakskümmend kuus poolt. ahah, ühesõnaga kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üks poolt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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sei. kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud kakssada nelikümmend kaheksa on poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. kakssada nelikümmend üheksa on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaheksa, üheksa poolt. hetkeks peatame hääletuse kahesaja viiekümne üheksanda osas, härra Taavid on nimelt palunud sõna härra esimees, võtan sõna sellepärast, et kakssada viiskümmend viis minu meelest peaks tulema hääletusele, kui eelmine lükatakse tagasi, eelmine aga võeti siiski vastu ja mul tekib küsimus, et kas me ei peaks ka seda kahesaja viiekümne viiendat siiski mitte hääletama? me ju toetasime seda muudatusettepanekut eelnevat kahesaja viiekümne neljandat. Lo votiamo solo sì. se 254 è stato eh. respinto, eh. sì. è stato adottato. Ma eh, sembrerebbe che il 254 sia stato adottato. kakssada viiskümmend neli võeti ju vastu. ja seega kaheksasaja viiekümne viiendat me ei hääleta, nii et läheme asja juurde tagasi, kakssada viiskümmend üheksa. kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletult vastu võetud kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaks on tagasi võetud, kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletult vastu võetud kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. tagasi lükatud. Nad ei tõsta käsi, noh, aga tagasi lükatud. no hea küll, kontrollime kahesaja kuuekümne viiendat. hääletus on avatud hääletus on suletud. ühe häälega öö, äh, vastu võetud. kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. kolmteist, poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. nüüd siis kakssada kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime teist osa elektrooniliselt, palun, kompromiss neliteist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud kolmkümmend neli poolt, kakskümmend kaheksa vastu, heaks kiidetud. kolmas osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kolm ei hääleta, kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. niisiis äh, kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Äh, kolmsada kuus poolt, niisiis äh, suuline muudatusettepanek kolmsada kuus, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. niisiis elektrooniline hääletus kolmsada kuus, hääletus on alanud ja suuline muudatusettepanek on ka siis. hääletus on lõppenud kolmkümmend kolm poolthäält, kakskümmend kuus vastu, see on kolmsada seitse nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud. mulle näib, et heaks kiidetud kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmsada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada seitseteist poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada kaheksateist poolt, vastu, vabandust, kolmsada kakskümmend. ja nüüd siis kontrollime kolmsada kakskümmend. niisiis kolmsada kakskümmend elektrooniline kontroll niisiis, hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus poolthäält, kakskümmend kaheksa vastu, heaks kiidetud kol-, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kolmsada kolmkümmend seitse, vabandust, kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud või ei ole. kontrollime. kolmsada kolmkümmend elektrooniline kontroll. hääletus on alanud kolmsada kolmkümmend. hääletus on lõppenud kolmkümmend kaks, kahekümne üheksa vastu heaks kiidetud. kolmsada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kolm kas te soovite kolmekümmend kahte kontrollida, kolmsada kolmkümmend kaks? ei, niisiis kolmsada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada kolmkümmend neli Allora, dobbiamo chiedere all'onorevole Scholz se è d'accordo con la proposta del relatore riguardo all'emendamento. raportöör äh, soovib sõna võtta seoses muudatuse ettepanekuga. aa, ei soovi. kolmsada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ei, ei, vabandust, heaks kiidetud, ütleb esimees kolmsada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss seitseteist, kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada nelikümmend kaks ja kolmsada nelikümmend kolm on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kaheksateist, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmsada viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, kolm, heaks kiidetud kolmsada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend kuus ei hääleta, kolmsada viiskümmend seit-, see ka ei hääleta, kolmsada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd paragrahv viiskümmend seitse kolmes osas, originaaltekst. me hääletame originaalteksti kolmes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmsada kuuskümmend neli, esimees, kas keegi soovib sõna? härra Arlaki. teise osa kohta ma sooviksin, et me kontrolliksime seda, sest minu meelest ei olnud tulemus eriti selge. ma ütlen teile, et hääletus on juba toimunud. sotsiaaldemokraatide fraktsioon Äh, ütleb härra, härra Arlaki, mul jäi mulje, et nad ütlesid ei, kas me ei saaks siiski kontrollida? Äh, esimees ütleb, et see ei ole tavaks. et me kontrollime muudatusettepanekud, mida hääletatakse kolmes osas. aga teeme siis teie puhul siiski erandi. rohkem ma seda ei tee, aga seekord siis ja ta oleks pidanud seda kohe ütlema, et me peame kontrollima niisiis hääletame uuesti elektrooniline hääletus raportööri parvel, teine osa viiekümne kaheksanda punkti osas. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. seitseteist poolt, nelikümmend kaheksa vastu niisiis äh, kolmsada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kuuskümmend seitse kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend seitse poolt, kaheksateist vastu, see on vastu võetud. kolmsada kuuskümmend üheksa poolt, poolt hääled kõigepealt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada seitsekümmend poolt, siin on suuline muudatusettepanek ka poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada seitsekümmend üks kolmsada seitsekümmend kolm on see, mis me hääletame nüüd poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud kolmsada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kaheksakümmend üks poolt, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kolmsada kaheksakümmend kaks, kolmsada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada kaheksakümmend neli poolt, ei, seda me ei hääleta. me hääletame siis, tagasi on võetud kolmsada kaheksakümmend viis, kolmsada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, näib, et tagasi lükatud. aga kontrollime, kui soovite. niisiis kolmsada kaheksakümmend kaheksa, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend kaheksa vastu, heaks kiidetud. kolmsada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend, poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud üheksa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kümme poolt, vastu, erapooletud, mulle näib, et vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kolmteist poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neliteist poolt, vastu, heaks kiidetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend poolt, teise osa osas sooviti elektroonilist kontrolli, nii et kakskümmend üheksa, teine osa elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, kolmkümmend kolm vastu, see on tagasi lükatud nüüd kolmkümmend poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd hääletame neljakümmend kaheksat poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu erapooletud. viiskümmend kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. muudatus viiskümmend. hääletus on lõppenud. nelikümmend seitse poolt, üheksateist vastu, see on heaks kiidetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend neli poolt, vastu, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend üheksa poolt, hästi, me kontrollime elektrooniliselt viitkümmend kaheksat. elektrooniline hääletus viiekümne kaheksa osas. hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, nelikümmend neli vastu, see on tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kaheksa, me kontrollime kuutkümmend seitset. niisiis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kolmkümmend viis vastu, see on tagasi lükatud. nüüd kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd hääletus plokina ühest kuni kaheteistkümneni. ei, ei, ei siiski seit-, kuni üheksani. poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. elektrooniline hääletus lõppresolutsiooni osas, härra Arlaki soovib jälle sõna. soovitakse nimelist hääletust niisiis, nimeline hääletus. hääletus on alanud. nimeline hääletus siis härra Arlaki raporti osas. kaks ei ole veel hääletanud, nüüd ei ole üks veel hääletanud. hääletus on lõppenud. niisiis kuuskümmend poolt, viis erapooletu, üks vastuhääl, õnnitlused raportöörile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 Onorevole Van Orden vuole intervenire, prego. härra Van Orden, palun, teil on sõna. teeksin ühe protseduurilise märkuse. meil oli just äh, raport umbes neljasaja muudatusettepanekuga ja tuleb järgmine, kus on ka umbes nelisada muudatusettepanekut. mulle tundub, et me ei peaks äh, siin äh, niimoodi toimima kui on niivõrd palju muudatusettepanekuid, siis äh, võib-olla raportöör äh, peaks end äh, kokku võtma, raporti üle vaatama ja tulema välja millegagi, mis rohkem kajastab saadikute arvamust. loomulikult parlamendisaadikud tahavad alati esitada muudatusettepanekuid ja raportit parandada, aga kui me hääletame siin üle neljasaja muudatusettepaneku üle, siis minu meelest on see imelik viis asju ajada härra Vigenin, palun. tänan, esimees. ma saan aru, et asi ei ole kerge, kui meil on sellised raportid, aga siin on tegemist äh, aastaaruandega inimõiguste kohta maailmas ja on selge, et sellele muudatus, raportile esitatakse palju muudatusettepanekuid. raportöör ja variraportöörid äh, andsid endast kõik, et ette valmistada hääletamist ja leida vajalikud äh, kompromissid. ja ma soovitan, et äh, me hääletaksime ka selle raporti üle täna, olgugi et see ei ole lihtne pärast Afganistani hääletust. täna me peaksime hääletama ka sel põhjusel, et me kõik äh, soovime, et see raport tuleks hääletusele täiskogul detsembris, kui me täna ei hääleta, siis me ei saa seda õigel ajal esitada niimoodi, et see detsembris täiskogule tuleks. kolleeg Neits, palun. esimees, kolleegid. ma jagan kolleeg Van Ordeni muret selles osas, et muudatusettepanekuid on nii palju, aga ma ei usu, et see on seotud sidususe puudumisega või äh, madala kvaliteediga raportis. asi on seotud äh, sellega, et meie kolleegid on äh, lihtsalt niivõrd huvitatud oma vaatenurga lisamisest sellele raportile ja siis nad esitavadki muudatusettepanekuid. olukord oleks parem, kui me kõik ennast veidikene piiraksime ja mõtleksime järele, kas see või teine muudatusettepanek on sisuliselt tõesti möödapääsmatu, aga eks selle üle otsustab igaüks ise. ma ei taha siin kellegi üle tsensuuri rakendada, nii et igaüks otsustab lõppkokkuvõttes ise. kolleeg Salafranca, palun. tänan, esimees ma usun, et äh, härra Van Ordenil on õigus. kuna muudatusettepanekuid oli nii palju, siis hääletamine oli väsitav. aga härra esimees, me ju ka teame, kuivõrd äh, palju äh, kolleege meil siin on. olen nõus eelkõnelejaga, et me peaksime tõesti hääletama täna pärastlõunal, et saada see teema detsembri täiskogule me peaks vältima siin igasuguseid äh, ajalisi viivitusi. proua Hautala, minu meelest ütles härra Vigenin midagi väga olulist. see raport äh, on üks äh, põhiküsimusi detsembri täiskogul, sinna tuleb ka kõrge esindaja, ta on lubanud sinna tulla inimõiguste küsimuses äh, kaks korda aastas, juunis ja detsembris ja oleks äh, tõesti ääretult kahetsusväärne, kui me selle võimaluse maha magaksime. raportöör on teinud suurepärast tööd ja variraportöörid on äh, ka nõus, et me saame sellele raportile suure enamuse toetuse. hästi, Van Orden, tundub, et kõik on teiega ühel meelel ja esimees loomulikult on lõppkokkuvõttes veelgi rohkem väsinud kui äh, teie, sest meie peame kõik need äh, numbrid siin ette lugema, aga jah, demokraatia näeb ette, et ma pean arvestama kõikide seisukohtadega ja samas nüüd tuleb meil oma väsimusest äh, üle saada. Te ütlesite, et siin on palju muudatusettepanekuid, oleks loomulikult vaja rohkemgi kompromisse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 nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa. palutakse elektrooniliselt üle kontrollida esimese osa hääletus nii et äh, hääletamine on alatunud, nelikümmend seitse, esimene osa hääletamine on lõppenud. nelikümmend üks poolt, kaheksateist vastu, nii et vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud kuuskümmend neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud kuuskümmend kuus poolt. jah, kontrollime selle üle nii et elektrooniline hääletus, muudatusettepanek kuuskümmend viis, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kaks äh, vastu, kakskümmend kaheksa poolt, äh, nii et tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud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 seitsekümmend kaheksa poolt ja vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi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 vabandust. nii et kahes osas ei ole jah, äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi, sada neli poolt. kas keegi ei ole saja nelja poolt vastu, erapooletud? jah, nii et tagasi lükatud sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. raportööripoolne suuline muudatusettepanek. ja see on siin kirja pandud, nii et poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus raportööri poolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist äh, suure muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi jõuame muudatusettepanekuni see sada seitseteist mulle tundub, poolt, vastu. ei, sada kuusteist. poolt, vastu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 kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend kuus vastu, nii et vastu võetud, äh, sada kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle sada viiskümmend elektrooniliselt. hääletamine on alanud, sada viiskümmend, hääletamine on lõppenud viiskümmend viis äh, vastu. sada viiskümmend üks vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, vastu viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. tundub, et äh, peab elektrooniliselt üle kontrollima sada viiskümmend viis che non votano e hanno dentro la scheda ma non votano, se la sono dimenticata. Chiusa la votazione. mõned inimesed lihtsalt ei hääleta. võib-olla neil ei ole kaarte, aga eh. nüüd on hääletus lõppenud. niisiis tagasi lükatud sada viiskümmend kuus ja üheksakümmend viis on identsed, see siis hääletame neid koos poolt vastu erapooletud heaks kiidetud kompromiss nelikümmend poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud ja nüüd sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, vabandust, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sada seitsekümmend elektrooniliselt. hääletus on lõppenud nelikümmend üheksa poolt, kümme vastu, heaks kiire, kiidetud sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud sada seitsekümmend kuus kahes osas, esimene osa. sada seitsekümmend viis, teeme elektroonilise kontrolli. kontroll on alanud ja seda nõudsid siis sotsiaaldemokraadid. sada seitsekümmend viis, hääletus on lõppenud kolmkümmend neli poolt, kakskümmend üks vastu, see on vastu võetud. sada seitsekümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, sada kaheksakümmend neli kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kakskümmend kuus vastu, heaks kiidetud sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt ja õige, me peame hääletama ka sada kaheksakümmend kuut, sellepärast et sada kaheksakümmend viis lükati tagasi niisiis sada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, er-, tagasi lükatud ja nüüd kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud niisiis nüüd kolmes osas seda e, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ja kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse, ei, sada üheksakümmend kuus sotsiaaldemokraadid nõuavad elektroonilist kontrolli, hääletus on alanud. sada üheksakümmend kuus elektrooniline kontroll ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend seitse poolt, kolmkümmend kaks vastu, tagasi lükatud ja nüüd sada üheksakümmend kuus, vabandust, sada üheksakümmend seitse kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, ei ole selge, nii et, et kontrollime elektrooniliselt teist osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see ei lähe läbi, kakskümmend kaheksa, kahekümne kaheksa vastu, seega tagasi lükatud. sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada viis poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. jah, see oli selgelt heaks kiidetud. hea küll, kakssada seitse elektrooniline kontroll hääletus on alanud kakssada seitse. kaks null seitse, ütleb esimees. sul-, hääletus on lõppenud. nelikümmend üks vastu, kuusteist poolt, see on tagasi lükatud. kakssada kaheksa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud kompromiss seitseteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kaksteist hääletasime. ahhaa, te tahate elektri-, elektrooniliselt kontrollida kahtesadat kahteteist hääletus on nüüd lõppenud kakskümmend seitse vastu, kolmkümmend kolm poolt heaks kiidetud, kakssada viisteist poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, kakssada kuusteist poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, kakssada seitseteist poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, kakssada kaheksateist poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud kakssada kaheksateist teeme elektroonilise kontrolli. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, kakskümmend kaks vastu, see on heaks kiidetud. kakssada kakskümmend poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakssada kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, heaks kiidetud ja nüüd kompromiss üheksateist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, vabandage, minu hääletusnimekirjas on mul kirjas, et sellel muudatusettepanekul on ainult üks osa, aga tegelikult tuleb välja, et kaks kuus kahel on kaks osa, nii et, et kõigepealt me peame hääletama esimest osa. kõigepealt saab sõna härra Howitt me ei nõua osade kaupa hääletust, me lihtsalt tahame teha suulist muudatusettepanekut ja ma vabandan, et me hiljaks jäime ja selle tõttu seda muudatust ei ole, tegemist on sotsiaaldemokraatide muudatusega, me ei usu, et see mingeid probleeme põhjustaks, me tahaksime lihtsalt jätta välja sõna unlawful, ebaseaduslik. hästi, läheme siis äh, hääletuse juurde ja kõigepealt hääletame siis koos selle sõnaga ja siis ilma. niisiis, hääletame. ilma sõnata unlawful, see on esimene hääletus, kes on poolt? vastu erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd eh, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli poolt. Eh, palun, Laslo mulle tundub, et äh, sõnastus vajab natuke parandamist. viimane lause kutsub Kuuba valitsust mitte üksnes välja saatma poliitilisi vang-, vange, ma räägin siin kompromissist kakskümmend neli, mille me saime mõned äh, minutid tagasi, aga hääletusnimekirjas see on juba olemas. siin öeldakse, et kutsutakse Kuuba valitsust üle mitte üksnes hukka, hakkama poliitilise vangi, vaid andma neile võimalus ka siis tagasi minna Kuubasse, ilma et neid arreteeritaks. ma arvan, et selle lause esimene osa, siin on ometigi emakeele kõnelejaid, kes võivad seda parandada, aga see tundub pisut veider. nii, ma loodan, et seda on võimalik parandada, ütleb esimees. kas keegi soovib veel sõna? aga palun tehke lühidalt. jah, see puudutab sama asja. kutsub Kuuba valitsust üles mitte välja saatma poliitilisi vange ja vaid andma neile vabadust siis äh, Kuubast lahkuda, sinna tagasi pöörduda, ilma et neid arreteeritaks. selline peaks olema see sõnastus. I'll wait them. It's a separate point, but it's just for the record. Äh, mul on eraldi märkus, aga meile on esitatud just uus kompromiss ja me hääletame siis seda uut kompromissi. nii et, et me hääletame nüüd siis erinevat kompromissi sellest, mida me hommikul käsitlesime. ja ma tahaksin tänada proua Andrik Keelet, et ta meile vastu tuli. härra Salafranca aitäh! härra Landstorfil on loomulikult õigus. aga me hääletame praegu kahesaja kuuekümne teise, teist osa ja enne kõnelesime siin raportööri kompromissettepanekust, mis sisuliselt asendas härra Obiolsi ettepaneku, nii et vaatamata kõigile headele kavatsustele leian ma siiski, et härra Lambsdorff on väljendanud äh, see, härra Oviol seda vastupidist seisukohta ja see tekitab äh, segadust. nii et, et ma arvan, et me peaksime hääletama kompromissi kakskümmend neli, äh, millega langeb ära härra Oviolsi muudatus kaks kuus kolm. niisiis ma lõpetan selle arutelu ja hääletame kompromissi härra Howitt soovib veel kord sõna saada. mulle tundub, et härra Salafranca on asjast valesti aru saanud. härra Obiolsi muudatusettepaneku sõnastus on pandud läbi vaadatud kompromissi, millega me proua Andrikeenega koostasime ja see puudutab kahte esimest rida ja mitte üldse seda, mida me praegu siin oleme rääkinud, seda teemat, mille härra Lansdorf tõstatas, nii et, et siin on kaks eraldi asja täiesti segi läinud, sellepärast et kaks, kuus, kolm tõesti langeb ära, kuna äh, proua Andrikiene on oma kompromissi selle muudatuse sõnastuse juba sisse võtnud Sì, allora. Eh... Hea küll. suhteliselt pikk arutelu meil siin. kahekümne neljas kompromiss. võtame selle muudatuse siis sisse ja jätame välja tekstist sõna merely. kakskümmend neli siis. kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt? siiski veel lisaselgitus. härra Lambsdorff härra esimees, teil on täiesti õigus, sõna merely ehk ainult tuleb välja võtta, aga proua Veber luges ette et teine osa. Neil peab olema õigus lahkuda ja Kuubasse tagasi pöörduda ilma vaistamisohuta, see on see sõnastus no väga hea, kui me oleme kõik nõus, siis need kaks muudatust viime sisse, võtame Merli välja ja siis see sõnastus. lõpuks ometi siis hääletame kahekümne neljandat poolt vastu ja erapooletud vastu võetud. nüüd äh, kahekümne viies kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, kakssada seitsekümmend kaheksa on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üheksa on poolt, vastu, erapooletud, ei ole selge. kakssada seitsekümmend üheksa kontrollime elektrooniliselt kakssada seitsekümmend üheksa. hääletus on äh, suletud. kakskümmend seitse poolt häält, kakskümmend kolm vastu, see on vastu võetud. järgmisena kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend üks on tagasi võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend kaks ja sada viis on identsed ja tulevad koos hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapo-, äh, palutakse kontrollida, kuivõrd ma ei näe ja seega kakssada üheksakümmend üheksa hääletus on avatud hääled on suletud. kakskümmend viis, kahekümne üheksa vastu, tagasi lükatud kolmsada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada ük-. jah, ma eksisin, ütleb härra esimees ja parandab ennast kolme, kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletud, erapooletud, vastu võetud kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, kompromiss kolmkümmend poolt. vabandust, kompromiss kolmkümmend poolt, vastu võetud. Läheme nüüd kolmsada seitse suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vas-, ma ei ole kindel, paneme elektroonilisele hääletusele kolmsada seitse hääletus on avatud. hääletus on suletud. nelikümmend viis kaheksa vastu, no jaa, vastu võetud tuleb välja. nimeline hääletus nüüd äh, raportööri äh, palvel kolmesaja kaheksanda osas hääletus äh, on suletud. vastu võetud kakskümmend kaheksa, kahekümne viie vastu. kolmsada üheksa nimeline hääletus raportööri palvel. hääletus on suletud kakskümmend kaheksa, kakskümmend viis, sama suve kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitseteist ja kolmsada kaheksateist on identsed äh, poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud kolmsada üheksateist, kolmsada kakskümmend, kolmsada kakskümmend üks on kõik äh, ära võetud, kolm, välja jäetud, kolmsada kakskümmend kaks poolt vastu ja erapooletud vastu võetud, kolmsada kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd ma teeksin ettepaneku, et asju natukene lihtsustada, hääletaksime plokis kolmsada kakskümmend neli, kolmsada kakskümmend viis, kolmsada kakskümmend kuus ja kolmsada kakskümmend seitse. olete te nõus? ei ole? no siis äh, teeme tööd, kolmsada kakskümmend kolm poolt, äh, vastu ja erapooletud, vastu võetud. Äh, kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend seitse poolt vastu erapooletud, vastu võetud, noh. kolmsada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletud äh, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime, hääletus on avatud kolmesaja kolmekümne kuuenda osas hääletus on sula-, suletud. üsna mitu inimest on loobunud hääletamisest, aga tagasi lükatud ühe vastuhäälega. kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmsada kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud kolmsada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend kaheksa, kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, teine osa poolt, vastu. ei saa aru, seega hääletame elektrooniliselt teine osa kolmesaja neljakümne kaheksandast hääletus on avatud. hääletus on suletud. kakskümmend kolm poolt, kahekümne nelja vastu, see on tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolmsada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud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 kolmsada kuuskümmend kaks sotsialistid, vabandust, enne veel paluvad äh, elektroonilist kontrolli ja hääletus on avatud ja hääletame siis kolmesaja kuuekümne teist. hääletus on suletud. kaheksateist vastu, kolmkümmend kaks poolt, see on vastu võetud kolmsada kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud kolmsada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud kolmsada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kuuskümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud kolmsada seitsekümmend poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud kolmsada seitsekümmend üks poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud kolmsada seitsekümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud kolmsada seitsekümmend kolm poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud kolmsada seitsekümmend neli poolt vastu ja erapooletud vastu võetud kolmsada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmsada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmsada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmsada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmsada seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletult vastu võetud kolmsada kaheksakümmend viis sõna on palunud proua raportöör, proua Andrek Jene. suur tänu, härra esimees, kompromiss kolmsada kaheksakümne viienda osas. me oleme neid asju natukene selgitanud ja sõnad, kahetseme seda, et sõjaväelist režiimi puudutav muudatus oli jõudnud kongressi, see asi on nüüd muutunud, see eelnõu on siiski eel-, kongressile esitatud, me oleme selle asja äh, saatkonnaga kontrollinud ja teeksin järgmise ettepaneku, tervitame Mehhiko valitsuse jõupingutusi eh, narkokaubitsemise ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ja seda, et on esitatud kongressi eh, sõjaväelise kohtusüsteemi muutmise alane ettepanek. proua Andrikiene, kas te võiksite meile täpselt eh, korrata, millest me räägime, me ei saa täpselt aru Te tahate, lugege see tekst uuesti ette tervitame Mehhiko valitsuse jõupingutusi kau-, narkokaubitsemise ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ja kongressile eelnõu esitamine, mille eesmärgiks on sõjakohtusüsteemi muutmine. rõhutame seda, et Euroopa Liidu Mehhiko strateegilises partnerluses tuleks näha võimalust toestada inimõigusi ja demokraatiat. väga hea, kas keegi on sellele vastu? kui ei, siis paneme hääletusele. üks hääletus siis ainult. nii nagu on öelnud äh, raportöör kolmsada kaheksakümmend viis poolt vastu vastu võetud, kompromiss kolmkümmend neli nüüd poolt vastu erapooletud vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend üheksa poolt vastu ja erapooletud see on tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud, kolmsada üheksakümmend kolm poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud, kolmsada üheksakümmend neli poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud, kolmsada üheksakümmend viis, äh, ei siiski, kolmsada üheksakümmend neli veel elektrooniliselt kontrollime enne, hääletus on avatud. hääletus on suletud. kakskümmend viis vastu, kakskümmend kolm poolt, see on tagasi lükatud kolmsada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu, tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelisada kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud nelisada neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada vii-, nelisada viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud nelisada kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelisada seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelisada kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud nelisada üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada kaksteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kolmteist poolt vastu ja erapooletud vastu võetud. nelisada neliteist eh, poolt, vastu. kontrollime. nelisada neliteist. hääletus on avatud härra Weber proua Weber. meie hääletusnimekirjas öeldakse, et äh, siin on võimalik äh, uuesti sõnastus, kas see siis läks läbi või ei läinud? ausalt öeldes äh, siin on suur vahe, et kas otsustab või kaalub. jah. moment, kontrollime seda asja, sekretäriat vaatab teksti täpselt läbi. Chairman, it's, it's your amendment härra esimees, see on ju ometigi teie muudatusettepanek. ega ma kõike peast ei tea. Sì, e il testo della noticina sulla lista di voto è quello... In... Tekst eh, ja see märkus on vastuvõetavad, nii et ma olen muutusega nõus, et hääletame ne-, elektrooniliselt nelisada neliteist hääletus on alanud hääletamine on lõppenud, kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend üks vastu. nii et vastu võetud, nelisada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kaheksateist poolt, vastu erapooletud, minu meelest tagasi lükatud, nelisada kakskümmend. nii et nelisada üheksateist siiski äh, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd nelisada kakskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud. ei ole selge, nii et kontrollime elektrooniliselt üle, viisteist elektrooniline hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist ja seitseteist kontrollime üle veel elektrooniliselt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend kaks vastu, nii et vastu võetud kaheksateist poolt. ja härra Haavit, palun meil kadus äh, inglisekeelne tõlge ära siin äh, terveks minutiks, ma loodan, et see tuleb tagasi, aga kontrollime üle, kas inglisekeelne tõlge toimib. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kontrollime elektrooniliselt üle. hääletamine on lõppenud. kakskümmend seitse poolt ja kakskümmend kolm vastu, nii et vastu võetud. edasi kakskümmend kolm poolt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 hääletamine on lõppenud. kakskümmend üheksa vastu, üheksateist poolt, nii et tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt kontrollime üle kakskümmend kaheksa. elektrooniline hääletus. hääletamine on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend seitse vastu. nii et tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt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 elektrooniline hääletus äh, raporti üle, elektrooniline hääletus on alanud. niisiis äh, hääletamine on lõppenud viiskümmend poolt, mitte keegi ei ole vastu, nii et au ja kuulsus äh, raportöörile, proua Andrikienele, õnnesoovid äh, raportöörile ja enne, kui äh, tuleb härra Füüle siia, me teeme pausi, siis tuleb ka härra Panseri niisiis, palun astuge oma kohtadele ja me jätkame oma istungit. ja läheme teise osa juurde. Onorevole Panseri, presidente della delegatsioone per le relazioni con niisiis Panseri on äh, Magribi riikide delegatsiooni juht ja Anna Komes äh, on tegelenud äh, Liibüa teemalise raportiga. Liibüa on meie komisjoni jaoks ääretult oluline ja kolleeg Panseri on loonud mitmeid kontakte Liibüaga oma delegatsioonis me oleme käsitlenud ka Euroopa Liidu ja Liibüa vahelist raamkokkulepet. kõigepealt äh, tahaksin teile öelda, et äh, ma olen kohtunud mitu korda ka kõrge esindajaga ja tõusetunud on see teema, et me ei ole saanud äh, oma kätte läbirääkimisdokumente ja kui meie dokumendid, kui meie kolleegid läksid nüüd Liibüasse visiidile, siis meile öeldi, et dokumentide saamiseks ei tuleks taotlust esitada mitte kõrgele esindajale, vaid Coreperi äh, Belgia eesistuja esindajale. meie vaatasime siis asjad läbi ja saatsime Belgia esindusele vastavad äh, taotlused. nii et nii palju sissejuhatuseks ja järgmisena annan kohe sõna kolleeg Panserile. tänan, esimees viis aastat ei olnud Euroopa Parlament käinud Liibüas, nii et meil oli kaks eesmärki, me tahtsime tugevdada oma suhteid Liibüaga, kes on meie jaoks strateegiline partner terrorismivastases võitluses, samuti Aafrika turvalisuse, sisserände ja energiaalastes küsimustes. teiseks me soovisime toonitada Euroopa Parlamendi rolli see on loomulikult äh, seotud äh, Lissaboni lepinguga saadud pädevustega. nii et äh, nendest eeldustest laduvalt esitasime oma läbirääkimispartneritele mitmeid küsimusi. kõigepealt küsisime Euroopa Liidu ja Liibüa vahelise raamkokkuleppe alaste läbirääkimiste kohta, rääkisime rändevoogudest, rääkisime VKE-dest ja Liibüa võitlusest äh, kliimamuutuse vastu, jutuks tulid äh, energiaprogrammid ja kõrge esindaja büroo avamist arutasime ning samuti rääkisime Liibüa poolt äh, surmanuhtlusele moratooriumi kehtestamisest. nüüd äh, päevakord äh, oli teatavalt poleemiline meie delegatsioonile. me tutvusime tõesti maaoludega põhjalikult äh, tutvusime mitmesuguste infrastruktuuriprojektidega, käisime Tripolis ja mujal linnades. poliitilisest seisukohast vaadatuna ei ole Liibüa nii-öelda seisakus, vaid äh, on mobiilne väga huvitav on jälgida Liibüa sisepoliitika alaseid valikuid ja rahvusvahelisi suhteid, need võivad tõesti lühikese aja jooksul muutuda. loomulikult äh, on ääretult äh, oluline jälgida kogu seda protsessi me kohtusime mitmete ametiisikutega Tripolis ja Bengalis ja teile laiali jagatud dokumendis mainitakse ka rahva üldkongressiga kohtumist ja me plaanime kohtumisi korraldada üldkongressi ja Magribi riikide delegatsiooni vahel ka tulevikus. tegemist on äh, tõesti väga oluliste kohtumistega meie jaoks, kus tõusetusid ka inimõiguste küsimused. Liibüa peab äh, täitma Genfi konventsiooni põgenike kohta ja loomulikult äh, kõrge esindaja büroo avamine kindlasti edendab äh, suhteid äh, ka surmanuhtluse vastases võitluses. tõden rahuloluga, et kus allkirjastatakse siis avab uue peatüki Euroopa Liidu ja Liibüa vahelistes suhetes ja seetõttu on äh, vältimatu büroo avamine Liibüas, et äh, käimasolevad läbirääkimised edeneksid. on tähtis, et me jätkaksime dialoogi ja kui raamkokkulepe on alla kirjutatud, siis tuleb äh, ka tõesti vaadata, millised on meie tegutsemisvõimalused ja nüüd pärast seda delegatsiooni külastus teeb äh, parlamendi vastav delegatsioon ka omad soovitused nõukogule raamkokkuleppe alal. lõppkokkuvõtteks tahaksin ma öelda, et me täname Euroopa suursaadikut äh, tehtud äh, töö eest andis meile nõu Liibüa kohta Euroopa Komisjoniga ei ole aga piisavalt äh, sünergiat. komisjon peaks aru saama, et Euroopa Parlamendi töö ei ole takistuseks, vaid äh, hoopiski abiks. me peame selgitama, milline on Euroopa Parlamendi uus roll pärast Lissaboni lepingut ja seda selgitustööd tuleb teha nii Liibüas kui ka teistes riikides. sellest lähtuvalt tunnustatakse meid siis olulise läbirääkimispartnerina. ja kolmandaks ma tahaksin tänada kõiki, kes osalesid äh, sellel külaskäigul, tahaksin äh, tänada ka sekretäriaati äh, kõikide ettevalmistustööde eest. suur tänu! loomulikult ka meie täname teid kogu komisjoni nimel. proua Koomes, palun! Just suur tänu, härra esimees, ma tahaksin omalt poolt lisada nii palju, et tõesti, Liibüa on Euroopale strateegiliselt oluline, üsna mitmed meie liikmesriikidest on sõlminud Liibüaga väga kaugele ulatuvad ja sügavad suhted, tegemist on diktaatorlusega, valimisi ei toimu seal, inimõiguste rikkumised, poliitilised ja kodanikuvabaduste piiramised, aga mis puudit-, puudutab seda sotsiopoliitilist olukorda, siis äh, põhimõtteliselt võib rääkida teatavast äh, naftavarudest äh, tõusetunud tulude ümberjagamist, valitsemistava on suhteliselt kehv, kuid teatud avanemine siiski on toimunud. mulle meeldis see, et me saime kõiki inimõiguste küsimusi puudutavaid teemasid avada Nad ei keeldunud aruteludest ja nii nagu Antoni Panserigi pakkus mulle julgustust ka see, mida on öelnud kõige kõrgemal asetsevad läbirääkijad, näiteks nagu parlamendi spiiker ja ta oli tõesti väga avatud, avatum kui teised. ja härra Pantseri ütles, et kõik need kõrgetasemelised poliitikud ütlesid, et äh, nad on valmis liituma ÜRO äh, pagulaste konventsiooniga. lisaks äh, sellele veel ka ÜRO kõrgema pagulaste esindaja kohalolek oli meie jaoks väga oluline, Liibüa ja ÜRO vahel praegu Genfis läbirääkimised käivad selle kõrgema äh, inimõiguste voliniku äh, esinduse esindatuse äh, avamise osas ja see on väga oluline küsimus. Euroopa ei saa eirata Liibüat, ei saa eirata Liibüa arenguid Euroopa on juba seal äh, esindatud, kuid minu meelest mitte päris õigesti, äh, tihti bilateraalsel tasandil ja praegu kindlasti ei ole aeg äh, ennast Liibüast lahti lõigata, vaid pigem nendega kontakti hoida ja meil on väga selge humanitaarne kohustus, mis peaks viima selleni, et Euroopa Liit on Liibüas rohkem esindatud me peaksime kasutama ära seda võimalust, et poliitiliselt on toimunud teatav avanemine, nii nagu Benghazi äh, tegevuskavaga juba on ka tehtud, nimelt luua siis äh, HIV, AIDSi vastu võitlemise tippkeskus, see tõesti võiks äh, omada väga suurt mõju ja nüüd tahavad nad selle keskuse laiendada ka siis eh, katmaks teisi nakkushaigusi ja siinkohal tuleks tänu avaldada eh, varasemale volinikule Ferrero Valnerile, kes eh, väga pingelistel aegadel sellise otsuse langetas. see raamkokkulepe jah, selles on mõte sees, kuid põhimõttelised muudatused tuleb sinna siiski sisse viia. minu meelest tuleks kohe välja saata sõnum nõukogule, et nad peavad ümber sõnastama eh, sel, nende läbirääkimiste tingimused ja üks asi, mis on täiesti vältimatu ja vastuvõetamatu, eh, vabandust, vastuvõetamatu on see, et nõukogu eh, otsib praegu komisjonist võimalust tagasivõtuleping sõlmida. ei, tegemist on diktaatorlusega, kus pidevalt inimõigusi rikutat-, rikutakse vaatamata sellele, et nad on allkirja andnud kõikidele inimõiguste alastele kokkulepetele, vaatamata sellele, et nad on ka ÜRO Inimõiguste Nõukogu liige hetkel. ja me äh, rikuksime oma äh, seadussätteid, kui me selle tagasivõtulepingu sõlmime Liibüaga ja Liibüa ei võta seda niikuinii kunagi vastu, ei kiida heaks. nii et seega äh, unustagem ära proua Ashton pole täpselt selgitanud meile, milline on läbirääkimiste mandaat, aga Liibüa ütles, et äh, seda Euroopa Liit on palunud. nii et see on väga selge esimene sõnum, mis meie poolt tuleb äh, nõukogu suunas välja saata. lisaks sellele peaks äh, nõukogu jätkuvalt nõudma seda, et Liibüa allkirjastaks ÜRO pagulaste kaitsekonventsiooni ja et ÜRO äh, pagulaste kõrgem volinik äh, saaks oma tööd seal jätkata, nad on seni seal olnud, äh, hiljuti saadeti nad välja, nende töö on väga oluline, kaitstes siis sisserännanuid, just nimelt asüülitaotlejaid ja pagulasi ja minu meelest oleks äh, oluline ka see, kui nõukogu pakuks välja mingisuguse ümberasustamise programmi just nimelt siis äh, pagulastele ja äh, varjupaigataotlejatele. sellised organisatsioonid nagu IOM ja teised tegelevad just nimelt selle küsimusega ja oleks vägagi kohane, kui Euroopa Liit jagaks seda koormat oluline oleks mingisugune programm ka seadusliku rände jaoks. nimelt äh, rändevoog, äh, jah, kõik, kes läbivad Liibüat, äh, paljud nendest on seotud inimkaubitsemisega ja sellepärast peame me juba ka sõna sekka saama selles piirkonnas. ja muidugi surmanuhtluse alase moratooriumi nõudmine on asi, mida tuleb ikka ja jälle rõhutada me oleme nõudnud ka statistikat ja informatsiooni nende inimeste kohta, kes on hiljuti surma mõistetud ja kelle puhul see otsus on ka läb-, ellu viidud ja jällegi kinnitas meile, et see info meieni jõuab äh, kõige kõrgem läbirääkija ja kindlasti peaksime me kaasa aitama valitsemissuutlikkuse väljaarendamisele igal tasandil, see puudutab ka kodanikuühiskonda. on väga selgeid näiteid selle kohta, et inimesed tahavad läbi murda sellest vanast isolatsioonist, milles nad seni on elanud ja me ei saa sellel pilku keerata. ja muidugi tuleb kõik kõiki eh, selliseid programme näiteks, mille eesmärgiks on naiste õiguste kaitsmine, toetada ja nii edasi ja lõpetuseks, kindlasti peaksime me toetama selliseid meetmeid, mis kaasaksid Liibüa regionaalsesse sünergiasse. näiteks kas jätkusuutliku arengu küsimustes, nad on vägagi huvitatud sellest, nad teavad väga hästi, et need äh, migrandid, kes Liibüat äh, äh, läbivad, on sinna jõudnud sellepärast, et teised riigid ei ole arenenud, need riigid, kust nad on pärit. Liibüa Äh, on loomulikult äh, otseselt praegu kliimamuutuste keskmes. Äh, veepuudus puudutab neid väga teravalt, kõrbestumine nagu ülejäänud Aafrikat. ja kindlasti siin oleks võimalus neid minu meelest kuidagi positiivselt kaasata regionaalse tasandi ettevõtmistesse. ja lõpetuseks lubage öelda, et on väga oluline, et meie liikmesriigid pööraks asjale tähelepanu nimelt viisasüsteemile. praegu on Liibüal täiesti õigustatult äh, raske äh, saada viisat Euroopasse, mõned liikmesriigid on väga tõrksad selles küsimuses ja õigustatult, ärgem unustagem, keegi, kellegi, kõigil on veel meeles Lockerbie ja Berliini diskoteegi pommitamine ja nii edasi. aga praegune Schengeni äh, viisasüsteem, mis ju kehtib, seda, see võiks olla siiski kiirem oma menetlussüsteemides ja see on ometigi võimalik ja tähtis minu meelest ja kindlasti eh, vastaks mõnede inimeste muredele. ütlen veel, eh, et eh, mul oli väga kahju, et üks meie kolleegidest lahkus päev pärast äh, missiooni algust Liibüast ja tegi siis igasuguseid avaldusi, mis olid täiesti vastuolus sellega, milline oli tegelik olukord. ja ma ütlen seda välja siin ja ütlen seda ka meie kolleegile isiklikult. et äh, tegemist oli küll väga ebakorrektse käitumisega meie delegatsiooni liikme jaoks. ei ole sobiv niimoodi käituda parlamendisaadikul, nagu tema käitus no minu meelest tuleks siis ühesõnaga nüüd kindlasti saata välja sõnum nõukogule ja Ashtonile selles küsimuses. nimelt läbirääkimised on jõudmas lõppfaasi ja meil on õn-, veel võimalik neid äh, läbirääkimisi mõjutada ja sellepärast oleks küll väga oluline, et me saaksime nii kiiresti kui võimalik esitada omapoolse resolutsiooni konkreetsete soovitustega. kaasatus on võtmesõna siin, mitte kõrvalejätmine. aitäh, proua Gomes ja nüüd saab sõna Jaku-, härra Jakolino, kes oli delegatsiooni liige. E suur tänu, ka mina osalesin delega-, delegatsiooni külaskäigul koos kolleegide Panseri ja Gomesiga reis õnnestus hästi. viimastel, viimasel päeval ma ei saanud programmis osaleda, aga me kindlasti saime sel külaskäigul väga palju teavet ja tõesti isiklikku kasu. proua Gomes mainis äh, põhiõigusi. seoses sellega tõdesime, et äh, Liibüa ehk varsti liitub äh, Genfi üldkonventsiooniga, mis puudutab suhteid teiste Magribi riikidega, siis äh, seal tuleb veel väga palju ära teha Liibüas ehitatakse väga palju uut äh, infrastruktuuri, on mitmesuguseid algatusi, mida viiakse ellu. komisjon peaks arvestama mõningate aspektidega läbirääkimiste lõpusirgel. lisaks sellele, mida kolleegid juba ütlesid, tahaksin ma mainida mõningaid Vahemerega seotud äh, fakte. kalapüük on meie kõigi jaoks väga oluline ja kalavarude kaitse on tähtis. Liibüa ametnikud on äh, siin pannud paika omad piirid mis ei vasta tõele. Itaalia ja Liibüa vahel on aga hiljuti sõlmitud äh, vastav leping, äh, mida kasutatakse mudelina teiste sarnaste sõlmimiseks. leping puudutab ka rändevoogusid. oluline on anda läbirääkimistes äh, Liibüaga uut äh, hoogu juurde, me peame üheskoos võitlema terrorismi ja inimkaubanduse ning narkosõltuvuse vastu. Need on valdkonnad, kus me kindlasti võiksime koostööd suvendada. olen nõus äh, kolleegide Panseri ja Koomesiga lõppjärelduste osas, me peaksime igal juhul esitama omalt poolt äh, soovitusele, soovituse nõukogule selle kohta, et raamkokkulepe tuleks äh, sõlmida niivõrd kiiresti kui võimalikult ja nüüd kolleeg Arlaki, palun. Uh, first of all I would like to congratulate uh, suur tänu, kõigepealt lubage mul tänada härra Pantserit ja meie libe delegatsiooni. Nad äh, saavutasid seal äh, väga olulisi tulemusi mitmes küsimuses. kõigepealt tuleb nendele tänu avaldada kuivõrd nad näitasid seda, mida meie parlament suudab ära teha võttes siis juhi rolli Euroopa Liidu äh, välispoliitikas, täites tühimikku. algatuse võtmine Liibüaga Euroopa jaoks ja paljude liikmesriikide jaoks eriti olulise riigiga arutelude avamisel ja me näitasime seda, et meie meetod, dialoogi ja koostöömeetod toimib väga hästi Euroopa Liidu ja Liibüa vahelised suhted on äh, suurepärane näide selle kohta, mida Euroopa Liit süsteemina suudab saavutada, kui äh, ta tegutseb järgides äh, oma veendumusi, mitte ei korruta ainult seda, mida ütlevad ameeriklased ega ka ameeriklaste vigu taoliste riikide nagu Liibüaga suhtlemisel. ärgem unustagem, et Liibüa alles paar aastat tagasi äh, oli paariariigiks kuulutatud äh, ja kurjuse teljeriigiks äh, samuti ja nii edasi. Euroopa ei olnud sellise lähenemisega nõus. selline lähenemine oli viimastel aastakümnetel marginaliseerinud Liibüa, ta meeleheitesse ajanud äh, mille tulemusena asusid nad toetama terrorismi ja relvastasid ennast ka massihävitusrelvadega ja nii edasi. tõsiasi, et Liibüa mingil hetkel tunnustas seda, et Euroopa äh, lähenemine on teistsugune, otsustas desarmeeruda ja loobus kalduvusest terrorismile ja rahvusvahelisele vägivallale, see on tohutu rahvusvahelise üldsuse Euroopa meetodi võit. kui Euroopa tunneks ennast vabalt äh, ja jälgiks sama lähenemist ka teiste riikide puhul, näiteks nagu Iraani ja teiste riikide puhul, siis äh, sõna rahu ilmselt ähm, äh, tõuseks jällegi päevakorda ja sellepärast me peaksime seni astutud teed järgima, jälgima, jätkama, arvestades seda, et äh, nõukogu ja komisjon ei äh, praegu vea meid selles suunas, aga õnneks on süsteem äh, niivõrd keeruline, et parlamendil on võimalus siin oma vastutus kanda võtta, avada uued võimalused välispoliitika vallas Liibüaga suhete edukuse aluseks on olnud kindlasti eelmise komisjoni töö, juba Prodi komisjon alustas väga eh, suuri vilju toonud tööd. Itaalia kogemus eh, Liibüaga on ka huvipakkuv ja eh, vastab täiesti Euroopa Liidu lähenemisele ning äh, on tagatud teatud jätkuvus äh, vasaktsentristide ja vasak-parempoolsete valitsuste vahel. Prodi valitsuse lähenemist jätkas senine valitsus, uus valitsus ja see tõi meid väga posi-, positiivsete lahendusteni rändeküsimustes, energiakoostöö valdkonnas ja see kõik on väga oluline ka inimõiguste osas. Liibüa sanktse-, sankts-, Liibüale sanktsioonide kehtestamine ja nende materdamine ei aita, ainus viis, mis toimib, on meie vii-, moodus ja me peaksime olema märksa uhkemad selle üle. Äh, see, et me Liibüat süüdistame selles ja teises, ei, ei tule kellelegi kasuks, kui me tahame inimõigusi ja demokraatiat toestada, Äh, kodanikuühiskonda toetada Liibüas, peaksime seda teed, nagu ma ütlesin, jätkama ja me ei peaks neid hakkama äh, siin äh, ähvardama või sanktsioone rakendama. Liibüa näide näitab väga selgelt seda, et selline lähenemine viib ainult probleemide pingeteni ja mille iganes muuni. ja sellepärast mulle tundub, et selle missiooni tulemuseks peaks olema see, et, ähm, et töö jätkub, me peaksime olema eeskujuks ülejäänud süsteemile ja mulle tundub, et parlament äh, võiks kasutada ka teisi instrumente lisaks tänastele äh, kvarteti kokkulepetele ja nii edasi. ja kindlasti peaks äh, nägema selles head eeskuju tõelise Euroopa välispoliitika osas. suur tänu ja sõna saab härra Lambsdorff um.. suur tänu, härra esimees. mul on paar küsimust. mind ausalt öeldes positiivselt üllatab see, mida te räägite. Äh, ma nägin meie kolleegi emaili nende avaldustega, mis läksid absoluutselt vastuollu sellega, mida me siin täna kuulsime. ja minu meelest tõesti äh, kaasamise teed tuleb eelistada äh, Liibüa karistamisele samas on aga mul mõningad küsimused, märkused, äh, mille ma tahaksin siinkohal välja öelda. kõigepealt, äh, mis peaks olema raamkokkuleppe sisuks, äh, seda on väga oluline minu meelest ära sõnastada täpselt. ja teiseks, me ei peaks ennast lollitama. Anna Koomes ütles täpselt välja, kuidas, mis olukord on. Liibüa on diktaatorlus me ei peaks lootusi siin paisutama. ärgem unustagem seda, kuidas Šveitsi ja Liibüa vahelised äh, bilateraalsed suhted arenesid, tegemist oli ju ometigi diktaatori perekonnale täiesti häbistava intsidendiga. Äh, pantvangi võtmised, äh, kiusamised äh, ja nii edasi, täiesti vastuvõetamatu käitumine riigi poolt, keda me peame endale strateegiliselt oluliseks partneriks. loomulikult nad on meile strateegiliselt oluline partnerriik, kuid ja nüüd see tagasivõtt. mulle tundub, et äh, me ei saa tagasivõtulepinguta mitte mingisugust lepingut sõlmida. Liibüa ei ole mitte ainult inimeste eksportija, vaid ka transiitriik Sahara aluste riikide pagulastele äh, ja minu meelest see tagasivõtuleping ei ole nii röögatu mõte, kui siin äh, välja öeldi. ja teisalt äh, tundub mulle, et ma olen nagu Buñueli filmis nimelt, et me räägime siin äh, kokkulepetest Gaddafiga mingi raamkokkuleppe vormis, mis on ju suhteliselt suur tiigrihüpe edasi, aga samas, kui me räägime Iisraeliga suhetes Äh, väikestest äh, suhete hoogustamisest, siis tekib meil äh, probleeme näiteks selliste asjadega nagu farmaatsiastandardite vastastikune tunnustamine või mida iganes, nii et ma ei saa aru, kus on järjepidevus meie komisjoni töös. nii et jah, kaasatus, ma olen teiega nõus, see on Euroopa lähenemine, aga kui meil õnnestub selliseid asju saavutada väga keeruliste riikidega, kus täiesti selgelt on troonil diktaator, siis me võib-olla võiksime olla natukene entusiastlikumad demokraatiate puhul, kellega meie suhted seni on sujunud juba väga hästi, isegi kui meile konkreetse äh, valitsuse sammud võib-olla alati ei meeldi. Parola l'onorevole Vergiat. ja nüüd saab sõna Veržia no suur tänu, härra esimees, ma teen lühidalt. ma tahaksin äh, natukene praegu äh, siin äh, lahkarvamust avaldada selle kliim-, õhustiku suhtes, mida osad kolleegid on tekitanud meie komisjonis. ma ei ole teie kõigiga nõus. nimelt, et kas me tõesti Liibüaga raamkokkulepet oleme justkui sõlmimas ilma minevikule tähelepanu pöördumata. Anna Komes oli eh, ainus, kes viitas nõukogule eh, ja sellele, et eh, näiteks Itaaliaga on rasked suhted ja lisaks sellele osad sisserännanud on väga halbades olukordades ja pagulased Liibüa on üks nendest riikidest, kus pagulaste tingimused on kõige hullemad, Euroopa ei peaks toetama äh, kindlasti seda, et Euroopa osalt ennast kindlustab ja teisalt eh, siis sõlmib selliseid kaubandussuhteid, ma ei saa jääda vaiki selles küsimuses, ei saa teha nii, nagu midagi ei oleks tulnud, olnud ja seega ma tahaksin öelda, et minu meelest ei ole võimalik eh, sõlmida raamkokkuleppeid ilma selleta, et demokraatia ja inimõiguste miinimumnõuded ei ole täidetud, et selles osas ei ole näha mitte mingisuguseid arenguid nii nagu kolleeg Lambsdorff ütles, me teame, mida Liibüa on lubanud ja vaadake ainult siis sedasama Šveitsi näidet, kes teab väga hästi, mi-, mis nende lubaduste tegelik äh, kaal on. ja nüüd saab sõna äh, komisjoni esindaja, kui ta soovib sõna võtta. Uh, bonjour, bonjour à tous um.... tere õhtust kõigile. mida ma täna siin võin teha, on see, et korrata seda, mida ütlesid äh, ka minu eelkäijad. loomulikult äh, komisjon on alati valmis äh, Euroopa Liidu Nõukogu kaasatuspoliitikat Liibüaga ajama. Te teate, et selline poliitika on vastu võetud juba mitu aastat tagasi me oleme kaua aega seda kaasatuse poliitikat toetanud, äh, sellepärast et osalt me arvame, et meil on ühised huvid äh, Liibüaga ja teiseks oleme me veendunud, et kaasatuspoliitika on kõige parem võimalus, kuidas tagada öö, äh, majanduslik, poliitiline, sotsiaalne olukord öö, Liibüas. loomulikult see poliitika peab põhinema Euroopa Liidu põhiväärtustel. lubage öelda ka seda, et Euroopa Komisjon teinekord on võtnud eh, suhteliselt suuri riske Euroopa Liidu huvide edendamiseks, näiteks nagu Benghazi tegevusplaani vastuvõtmine, arvestades humanitaarkriisi, või näiteks eh, siis, kui eh, alles hiljuti allkirjastasime rändealase koostöökokkuleppe ja me oleme näidanud kindlasti nende sammudega oma tahet äh, seda kaasatuspoliitikat jätkata äh, partnerriigiga, kellega suhted muidugi on rasked. nüüd, mis puudutab äh, raamkokkuleppe alaseid läbirääkimisi, siis järgmine läbirääkimiste voor leiab aset Tripolis ja praegu ei saa ette ennustada nende läbirääkimiste kulgu nagu te teate ja ka ütlesite, need läbirääkimised on jätkuvalt väga rasked kaubandusküsimustes ja rändeküsimustes ning äh, pagulaste kaitse osas. on täiesti ilmselge, et komisjon äh, on valmis äh, teile andma detailse ülevaate järgmisest läbirääkimiste voorust, niipea kui parlament sellekohast abi, sel-, sellekohast soovi esitab ja nii nagu ka varem, siis oleme valmis teiega infot jagama, suur tänu okay.. ja nüüd annaksin siis sõna kahele raportöörile, proua Koomesele ja härra Panserile, niisiis teil on lõppsõnaks võimalus sõna võtta aitäh, esimees, ma olen nõus sellega, mida kolleegid ütlesid, et tõepoolest me seisame silmitsi diktatuuriga, aga see diktatuur asub meie naabruses ning me peame sellega suhtlema, selle, just nimelt selleks, et äh, vähendada äh, nende poliitikate mõju, mida mõned liikmesriigid on äh, rakendanud näiteks rände osas. kui meil õnnestub seda teha selle kokkuleppe raames, mille üle läbirääkimised käivad ja kui ka inimõiguste organis-, on kaasatud, siis me tegelikult äh, aitame kaitsta neid tuhandeid inimesi, kes Liibüas on väga raskes olukorras. lisaks pagulastele ja sisserändajatele äh, me peame kaaluma ka veel ebaseaduslikke äh, sisserändajaid. Liibla, liibelased muide ei räägi üldse sisserändajatest, nad räägivad võõrtöölistest ja neid tõepoolest diskrimineeritakse meie kohalolek ja, ja inimõiguste organisatsioonide kohalolek seal aitaks tõesti meil paremini infot saada ja kõige halvemat vältida. kas see meile meeldib või ei, mõned meie liikmesriigid on seal juba esindatud. nii et, et me peame seda protsessi kuidagi kontrollima. pealegi selle põhjal, mida ma olen näinud, usun ma, et et on märke mõningase äh, avanemise kohta. Äh, ma ei taha öelda, et režiim hakkab muutuma, aga vähemalt kodanike ühiskond äh, on tekkimas ja me peame seda toetama. me peame aitama kodanike ühiskonna organisatsioonidel oma suutlikkust suurendada. ma tahan öelda seda, et me ei sõlmi lepinguid ainult nende riikidega, mis on täiuslikud. ma soovin, et me äh, Äh, saaksime seda teha, aga me peame sõlmima lepinguid ka kõige kohutavamate diktatuuridega. see on see, mida me teeme. antud konkreetse juhtumi puhul ma olen veendunud, et meie kohalolek äh, selles õiges kont-, kontekstis, mis võiks sündida siis läbi selle raamkokkuleppe ja mida meie parlamendina saame kontrollida, me ütlesime liibüalastele, et äh, ilma meieta ei toimu mitte midagi ja me tõesti saame olukorda muuta ning tegutseda selle nimel, et asjad Liibüas positiivsemas suunas areneksid, ma olen selles täiesti veendunud. ja lühidalt ma sooviksin mõningatele kolleegidele kinnitada, et äh, meie poolt ei ole siin tegemist mingisuguse kavaluse või peitmisega selles osas, et äh, kellega me räägime või kellega ei räägi suheldes Liibüa ametnikega. me loomulikult äh, teame, et mingisugust ratsionaalsust ja lineaarsust tihtipeale liivülaste tegevus ei ole, tegevuses ei ole, aga meil ei ole ka mingisugust äh, alternatiivi, me peame oma suhted hoidma avatud ja tugevdama poliitilist dialoogi. loomulikult me peame tegelema oma prioriteetidega, millele viitas Anna Komes, ma arvan, et äh, kui me ei suhtleks, siis see ka ei aitaks äh, kaasa äh, põgenike ja pagulaste olukorrale, võib-olla meie enesetunne oleks parem, aga parlamentääridena ei peaks me niimoodi käituma. oluline on jätkata koostööd. lõppjäreldused on väga selged. meie arvates on kasulik teha nõukogule soovitusi raamkokkuleppe kohta. me leiame, et see raamkokkulepe peaks sisaldama mõningaid äh, aspekte, millele me juhime tähelepanu pärast meie külastust Liibüasse. suur tänu kõigile, kes sõna võtsid, äh, antud arutelu on lõppenud, tegemist oli tõesti väga olulise teemaga ja olen tõesti seda meelt, et äh, panna paberile soovitus Euroopa Liidu ja Liibüa vahelise raamkokkuleppe kohta, niimoodi, et see sisaldaks kõiki neid äh, aspekte, millele külas käinud delegatsioon soovib tähelepanu juhtida. nüüd teeme väga lühikese pausi, enne kui meie töö jätkub kell kaheksateist null null ja siis siia tuleb volinik Füüle Mr President, I have a question, is that true that härra esimees, mul on küsimus. kas on tõsi, et härra Füülel on äh, praegu pressikonverents sel teemal? Non so, eh, non ho idea di che cosa stia facendo in questo momento. Di solito è... ma ei tea, mida ta praegusel hetkel hetkel teeb. tavaliselt ta on ikka täpselt kohal ja me ka mõtleme, kus ta nüüd on. härra esimees, mul on küsimus, et kui ta pressile räägib äh, nüüd sellest, mida ta pärast tuleb meile rääkima, siis ma võin sama hästi minna oma büroosse. see ei ole meie jaoks äh, vastuvõetav ja kui te teda tervitate, siis öelge ka seda. jah, vaatame, kas see on tõsi või ei. kontrollime asja. Jimmy, I grab my team set it up as conference. Prego, onorevole Vigenin. Well, I agree. härra Vigenin ma olen nõus äh, sellega, et äh, kui tõesti sellel samal äh, teemal, millest ta kavatseb rääkida siin, räägib ta enne meediaga, siis ei ole vastuvõetav, aga ma ei tea, me ei tea ju, kas see on nii või ei ole, me ei tea, millest ta meediaga räägib, eks tal on rohkemastki rääkida kui täna arutelul olev. kui meie kohtume temaga kell kaheksateist null null, siis ega me ei saa teada enne kella kuute, millest ta seal pressikonverentsil rääkis. nii et äh, võib-olla peaksime siiski härra Füüle käest küsima, et kui oli pressikonverents, siis millest ta seal rääkis, aga mulle tundub, et me ei saa küll siin mingisugust probleemi üles paisutada Va bene, allora ho avuto conferma che effettivamente il eh, jah, tõesti. härra volinik Füüle, pärast äh, komisjoni volinike kohtumist kutsus kokku pressikonverentsi selles, sellel teemal. ja kui ta kohale tuleb siia täna, siis, siis me küsime tema käest meile rääkida, mida ta pressile rääkis ja ütleks meile siis täpselt, äh, mida ta arvab siis äh, teiste institutsioonidega headest suhetest meiega peaasjalikult. Bene, kolleegi, possiamo... kallid kolleegid, hea küll, läheme siis äh, nüüd äh, meie ähm, volinikuga kohtumise juurde. härra volinik Füüle on meiega liitunud ja kummalisel kombel on ta jäänud äh, neli minutit hiljaks, sellepärast et tavaliselt on ta küll väga täpne, aga täna mingil kummalisel põhjusel on härra Füüle jäänud äh, hiljaks, nii et juhtub ka kõige tublimatel. võib-olla ta magas sisse. komisjoni äh, arvamus äh, siis äh, kandidaatriikide suhtes on nüüd valmis. ja see laienemispakett võeti ka vastu ja täna siis räägime me küsimusest, mis puudutab siis otseselt neid eru, eduaruandeid. Horvaatiaga läbirääkimised viiakse lõpule, läbirääkimiste algus Füüromiga on paika pandud Montenegro, Albaania ja Serbia liitumine on päevakorras, palju eh, kompleksseid küsimusi ja kindlasti härra volinik räägib eh, meile sellest täpsemalt. kuid härra volinik, eh, meil on väga hea meel, et te tulite meiega selgi-, meile selgitama neid küsimusi, kuid meil oli siin kerge paus teie tuleku ja istungi lõpu vahel ja siin tõstatati nimelt väide selle pausi ajal kolleegide poolt, et pärast äh, komisjoni kolleegiumi kohtumist pidasite te maha pressikonverentsi sellel samal küsimusel, enne kui tulite asja selgitama meile. enne veel seda siis, kui te oleksite asjad rääkinud läbi institutsiooniga, rääkisite te asjast pressiga mul ei ole mitte midagi selle vastu, et äh, te oma toimetamistest äh, meediat teavitate, aga siiski institutsioonide vahelise kokkuleppe kohaselt peaksite te meid teavitama langetatud otsustest. ja mõned kolleegid, tuleb tunnistada, nõuavad teilt selgitusi ja mõned küsimused äh, selle küsim-, ja mõned kolleegid selle küsimuse tõstatasid ja võib-olla te sellele delikaatsele küsimusele pöörate natuke tähelepanu, teatav kriitika teie suhtes, aga kuulame teid suure huviga nüüd edasi, härra volinik. suur aitäh, esimees, lugupeetud parlamendisaadikud Äh, tegemist on esimese laienemispaketiga, millega mina tegelen ja miks ma seda mainin, sellepärast et äh, alati on võimalik, et asjad on paremad, kui ma juba järgmise paketiga välja tulen. ma jõudsin siia tegelikult kolm minutit varem ja äh, ja ma loodan, et täna ei ole mingeid erakorralisi asjaolusid ja ma tahaksin nimelt öelda selle, seda, et volinike kohtumine ei alanud mitte hommikul, vaid pärastlõunal. ja ma loodan, et ma äh, suudan käituda just täpselt nii, nagu teie, härra esimees, soovitasite, nii et, et pärast hommikusi kohtumisi volinike kolleegiumiga äh, tulen ma kõigepealt Euroopa Parlamenti ja siis lähen ajakirjanike juurde. ma te olen teadlik, et seekord olid asjaolud erakorralised, aga sellele vaatamata ma üritasin olukorda kuidagi reguleerida. ma saatsin äh, laienemispaketi teksti juba eile õhtul lugupeetud parlamendisaadikutele, et neil oleks võimalus äh, siis selle dokumendiga tutvuda. aga härra esimees, ma suhtun väga tõsiselt sellesse, mida te ütlesite ja sellesse, kuidas siis äh, väliskomisjoni äh, liikmed asjasse suhtuvad. lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, mul on väga hea meel täna siin olla ja tutvustada teile kahe tuhande kümnenda aasta laienemispaketti kõigepealt tahaksin keskenduda mõningatele üldistele kaalutlustele, mis puudutavad siis äh, liitumisprotsessi ees seisvaid kõige olulisemaid probleeme. teiseks peatuksin kahel arvamusel Montenegro ja Albaania kohta ning kolmandaks äh, tutvustaksin siis, siis teile äh, seda, mida me leidsime teiste kandidaatide ja potentsiaalsete kandidaatriikide kohta. kõigepealt peamised probleemid. see pakett Äh, siis tähistab äh, aastat, mille jooksul laienemisprotsessis on saavutatud mõningaid olulisi saavutusi. ja äh, me tugineme nendele kogemustele, mis me oleme aastate jooksul saavutanud selleks, et laienemisprotsess oleks tõhusam. selle protsessi alused on endiselt samad, täiel määral tuleb kinni pidada Kopenhaageni kriteeriumitest ja kahe tuhande kuuenda aasta uuendatud üksmeelsusest siis tuleb täielikult austada neid kohustusi, mida meie Euroopa Liiduna oleme endale võtnud ning täielikult tuleb äh, kinni pidada ka sellest tingimuslikkusest, mis puudutab kandidaatriike. see on läbiproovitud äh, metodoloogia, mis on toonud äh, paljud täna siin esindatud riigid Euroopa Liitu. aga alati on võimalik asju paremaks muuta ja neid reguleerida selleks, et kohaneda muutuva tegelikkusega mängureeglid on samad. Nende kohaldamine aga peegeldab neid õppetunde, mida me viimaste laienemisvoorude käigus oleme saanud. meil on nüüd nii eh, siis selle protsessi algus kui lõpustandardid, mille liikmesriigid üksmeelselt on heaks kiitnud. me ootame eh, veenvaid saavutusi nende standardite saavutamisel, eriti eh, põhiõiguste ja õigussüsteemi vallas, kus on peatükk kakskümmend kolm, me jälgime väga tähelekult ka, väga tähelepanelikult ka äh, rakendamist pärast seda, kui peatükid on esialgselt suletud läbi siis järelevalvetabelite, mida me liikmesriikidega ka arutame ning me äh, analüüsime ka siis äh, iga sektori absorptsioonivõimet. kui ma kõnelesin teiega oma kuulamise ajal, siis ma rõhutasin, kui oluline on laien-, protsessiga seotud riikidele anda niivõrd palju poliitilist toetust ja äh, suuniseid kui võimalik ma tahaksin äh, öelda seda, et poliitilised suunised ja ranged tingimused on tegelikult ühe mündi kaks külge. me peame hoolitsema selle eest, et see protsess oleks äh, riikide jõupingutusi toetav, et see aitaks neil äh, kriteeriumeid täita, aga samas ka range kontrollides, et need kriteeriumid ikka tõesti on täidetud see on kõige olulisem selleks, et säilitada usaldusväärsus ning see ongi minu kui laienemisvoliniku tegevuse juhtmõtteks. härra esimees, enne kui ma hakkan käsitlema Albaania ja Montenegro teemalisi arvamusi, tahaksin rääkida natukene laienemise üldisest kontekstist ning äh, strateegiadokumentide fook-, äh, fookusest. majanduskriis ja selle tagajärjed on praegu kõigi tähelepanu keskmes. sellistel ajahetkedel võivad inimesed küsida, miks see laienemine nii oluline on. laienemine on oluline sellepärast, et see toet-, tugevdab rahu ja stabiilsust Euroopas. see on Euroopa Liidu strateegilistes huvides laienemisprotsess peab jätkuma lähtuvalt kokkulepitud põhimõtetest ja tingimustest ja uue ja uuendatud üksmeelest laienemise küsimustes. laienemise protsess aitab meil paremini saavutada omaenda poliitilisi eesmärke terves reas valdkondades, mis on väga olulised majanduse taastumisele ja jätkusuutlikule majanduskasvule. Nende hulka kuuluvad näiteks majanduskriisiga tegelemine, kahe tuhande kahekümnenda reform, aasta reformitegevuskava eesmärgide edendamine ning Euroopa Liidu muutmine turvalisemaks paigaks. Äh, see äh, tähendab enda maksmapanemist rahvusvahelisel areenil sellisel taustal, äh, milleks on siis ülemaailmne majanduslangus, on majandusliku dialoogi tugevdamine ning tihedam majanduslik integratsioon äh, laienemisprotsessis kaasatud riikidega ja ka meie teiste naaberriikidega. asi, mis võimaldab meil ühiselt äh, keskenduda sellele, kuidas kriis selja taha jätta, kuidas parandada konkurentsivõimet ja luua töökohti laienemispoliitika võimaldab niisiis Euroopa Liidul äh, tulla toime nende väljakutsetega, mis tulenevad muutuvast mitmepolaarsest maailmast, kus me peame Eh, edendama oma väärtusi ja huve ka väljaspool oma piire. Eh, liit peab rajanema koostööle endiste rivaalidega, samas pidada, tuleb kinni pidada kõige kõrgematest inimõiguste standarditest, just nimelt eh, selline liit suudab säilitada sellist külgetõmbavat pehmet jõudu, mis suudab maailma kujundada. meie laenemispoliitika näitab, et me ei saa selga pöörata me saame ka, muuta tõsised probleemid meie naabruses äh, väl-, äh, võimalusteks, võimalusteks luua turvalisem ja jõukam Euroopa äh, viimastel aastatel me oleme näinud juba, kuidas on toimunud edusammud riikides, mis on valmis Euroopa Liiduga liituma, näiteks viisa liberaliseerimine, põhiseaduse reform, liitumisläbirääkimiste alustamine see progress näitab, et laienemine on tõhus poliitika. selleks, et ka edaspidi edukas olla, peab Euroopa Liidu laienemispoliitika olema jätkuvalt usaldusväärne. usaldusväärsus on kaheotsaline protsess. liikmesriikide jaoks tähendab laienemisprotsessi eh, usaldusväärsus eh, rangeid tingimusi kandidaatriikidele see tähendab seda, et kandidaatriik saab soovituse Euroopa Liiduga liituda ainult siis, kui ta on tõesti sada protsenti selleks valmis. kandidaatide ja potentsiaalsete kandidaatriikide jaoks tähendab usaldusväärsus seda, et neile pakutakse käegakatsutavat Euroopa perspektiivi. me peame tagama neile raamistiku, milles nad saavad saavutada tõelisi muutusi, viia läbi tõelisi reforme ja saavutada tõelisi tulemusi nende riikide jaoks ei tähenda liitumisläbirääkimised mitte üksnes linnukeste tegemist kastidesse, mis tähistavad õigusaktide lähen-, lähendamist. riigid peavad saavutama reforme ja peavad neid reforme ellu viima. tagajärjeks on see, et me hoolitseme tõesti selle eest, et mitte ükski Euroopa mitte ükski riik ei liitu Euroopa Liiduga enne, kui ta ei ole sada protsenti selleks valmis. samamoodi me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liit on sada protsenti valmis enne, kui ta laieneb ja võtab vastu uusi riike. Lissaboni lepingu jõustumine on oluline element Euroopa Liidu laienemisvõimes institutsionaalseid kitsaskohti kõrvaldades tagab see leping, et Euroopa Liit saab oma laienemistegevuskavaga jätkata, säilitades samal ajal Euroopa integratsiooni hoo. sajaprotsendiline valmisolek aitab saavutada veel ühte laienemisprotsessi olulist elementi. kodanike toetust nii Euroopa Liidus kui ka kandidaatriikides laienemiseks valmistumine toob positiivset tagajärgi mitte üksnes poliitik-, teistele organisatsioonidele, vaid ka kodanikele. kahe tuhande kümnenda aasta strateegia toob prioriteetidena välja avaliku halduse reformi ja kohtusüsteemi reformi, samuti võitluse organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga. ainult äh, head tulemused nendes valdkondades saavad garanteerida seda, et ettevõetud reformid äh, toovad kaasa oodatud muutused ja hüved kogu ühiskonnale samuti kõrvaldab äh, see vajaduse, et Euroopa Liit kaaluks koostöö ja äh, kontrollimehhanisme pärast liitumist. aga loomulikult on veel teisigi valdkondi, mis vajavad tähelepanu, mainiksin neist vaid mõnda. kõigepealt välja, väljendusvabadus, meediavabadus äh, teeb muret äh, paljudes laienemisprotsessiga seotud riikides. edusammud selles valdkonnas on äärmiselt vajalikud ja komisjon jälgib neid väga tähelepanelikult. teiseks, kahepoolsed küsimused tuleb äh, lahendada nende riikide vahel, keda need puudutavad heanaaberlikus vaimus, seejuures tuleb arvestada ka üldiste Euroopa huvidega. sellised küsimused ei tohiks pidurdada laienemisprotsessi kätte on jõudnud aeg, kus ähm, regioonid peavad üle saama mineviku äh, konfliktide pärandist ning äh, tuginema sellisele positiivsele hoole, mida annab leppimine. kolmandaks, regionaalne koostöö on oluline element äh, stabilisatsiooni ja assotsiatsiooni protsessis. ja seda ei tohiks õõnestada eriarvamused Kosovo küsimuses ning neljandaks, viisarežiimi liberaliseerimine selles küsimuses on tehtud olulisi edusamme. Äh, viisanõue endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia, Montenegro ja Serbia kodanikele on ära kaotatud. ning eile lepiti kokku, et viisanõue kaotatakse ka Bosnia ja Hertsegoviina ja Albaania kodanikele. Kosovo puhul äh, käivitame peatselt viisasüsteemi liberaliseerimise dialoogi veel on vaja teha jõupingutusi selleks, et, et äh, rakendatakse ellu äh, tingimusi siis nende riikide poolt ka pärast seda, kui viisasüsteem on liberaliseeritud. nüüd aga kõneleksin arvamustest, mis käsitlevad Montenegrot ja Albaaniat. härra esimees, lugupeetud saadikud, nagu ma olen öelnud, võttis komisjon just vastu arvamused Albaania ja Montenegro kohta komisjon soovitab, et liitumisläbirääkimisi alustataks äh, Mont nii Montenegro kui ka Albaaniaga niipea, kui need riigid on saavutanud ähm, äh, siis äh, kooskõla liikmelisuse kriteeriumitega, eriti äh, kui nad vastavad tervele reale äh, olulistele prioriteetidele, mis nendes arvamustes on välja toodud me oleme olukorda väga põhjalikult äh, analüüsinud, me oleme hinnanud iga riiki nende head, nende tulemuste põhjal ning oleme jõudnud järeldusele, et on oluline erinevus nende kahe riigi vahel. Äh, Kopenhaageni äh, kriteeriumid on äärmiselt olulised selles osas, kas alustada liitumisläbirääkimisi või mitte. mõlemad riigid on teinud edusamme aga endiselt on ka palju lahendamata küsimusi, millega tuleb tegeleda, enne kui liitumisläbirääkimisi saab alustada. eriti selles osas, mis puudutab õigusriiki. nüüd arvamus Montenegro kohta tunnustab seda, seda edu, mis on saavutatud paljudes valdkondades, on loodud juriidiline ning institutsionaalne raamistik, mis vastab Euroopa standarditele parlament toimib normaalselt ning on olemas konstruktiivne dialoog poliitiliste parteide vahel. see riik mängib olulist rolli oma regioonis ning tema suhted naabritega on head. Montenegro saavutuste tunnustuseks soovitaksime siis kandidaatriigi staatust Montenegrole. selline on meie seisukoht. me usume, et edusammud peaksid andma siis käegakatsutavaid tulemusi teel laienemise suunas. Albaania on samuti teinud edusamme poliitiliste kriteeriumite vallas ka see riik mängib positiivset rolli regionaalsetes suhetes, aga positiivsed saavutused äh, paljudes valdkondades on jäänud äh, hetkel poliitilise suluseisu varju, mis äh, seab kahtluse alla selle riigi institutsioonide stabiilsuse. olukord on toonud kaasa tõsised probleemid näiteks parlamendi toimimise osas ning on takistanud oluliste reformide elluviimist. tegemist on väga tõsise takistusega Kopenhaageni poliitiliste kriteeriumite täitmisel. me ei pakkunud välja Albaaniale kandidaadi staatust, sest see on kooskõlas meie senise lähenemisega. rohkem kui aasta on Euroopa Liit ning äh, ma tõesti siin tahaksin äh, kiita Euroopa Parlamendi jõupingutusi selles valdkonnas. niisiis, Euroopa Liit on saatnud selge mõnumi, sõnumi kõigile erakondadele, vaat-, kas nad on siis Albaanias valitsuses või mitte, et nad käituksid vastutustundlikult, et nad leiaksid sellele suluseisule lahenduse meie lähtume usaldusväärsusest, meie oleme äh, välja pakkunud selged kriteeriumid äh, me oleme mõlemale riigile andnud selged suunised selles osas, mida on vaja teha. me hindame edusamme, mis nende oluliste prioriteetide osas on tehtud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta laienemispaketis lähtudes siis iga riigi oma äh, saavutustest ja iga riik ise otsustab, kuivõrd kiire, kiire on nende edasiliikumine Euroopa Liiduga liit, liitumise teel. ja nüüd räägiksin siis teistest kandidaatriikidest ja potentsiaalsetest kandidaatriikidest. Äh, Horvaatia puhul on äh, liitumisläbirääkimised jõudnud lõppfaasi ma tahaksin rõhutada, et täielik koostöö endise Jugoslaavia rahvusvahelise kriminaaltribunaliga on äh, nõue, äh, mida äh, Horvaatia peab täitma läbi kogu ühinemisprotsessi vastavalt siis läbirääkimisraamistikule. komisjon leiab, et läbirääkimised tuleks lõpule viia siis, kui Horvaatia on veel kõik äh, lahendamata probleemid lahendanud, eriti probleemid, mis puudutavad näiteks kohtusüsteemi ja põhiõigusi. Äh, usaldusväärsed saavutused äh, on äärmiselt olulised. sest siis ei ole Euroopa Liidul enam vajalik pärast ühinemist hakata rakendama mingeid koostöö- või kontrollimehhanisme me eh, vaatame, kuidas on eh, olukord eh, peatükiga kakskümmend kolm kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimeses kvartalis. tulemuste kvaliteet ja usaldusväärsus on kogu regiooni jaoks olulised. Türgi. Türgi on jätkanud oma poliitilisi reforme Äh, läbi on viidud äh, põhiseaduse reform. Äh, tulemusi on veel vaja sellistes valdkondades nagu põhi, põhiõigused, demokraatlik avatus ning kõigi sidusrühmade kaasamine reformiprotsessis. iseäranis väljendusvabadus ja vajadus seega tegelikkuses tagada. standardite täitmisel edasi liikudes Äh, pidades kinni nendest nõuetest, mis on välja toodud läbirääkimisraamistikus, on Türgi suuteline läbirääkimiste tempot kiirendama. praegu on väga oluline, et Türgi, ja seda ma tahaksin rõhutada, et see asi on tõesti pakiline, et Türgi tõesti täidaks oma kohustuse äh, mitte diskrimineerivalt ellu rakendada täiendavaid protokolle äh, assotsiatsioonileppele kuna äh, selles valdkonnas edusamme ei ole, siis äh, tegi komisjon soovituse, et Euroopa Liit säilitab äh, meetme aastast kaks tuhat kuus. sellel on jätkuv mõju kogu läbirääkimiste protsessile mis puudutab Küprose küsimust, siis Küprose, Kreeka ja Türgi kogukonna liidrid jätkavad läbirääkimisi kõikehõlmava kokkuleppe osas, tehes seda siis ÜRO egiidi all. ning ma kutsun mõlema, mõlemat poolt üles tugevdama oma jõupingutusi, et need kõnelused tõesti jõuaksid ka eduka lõpplahenduseni niipea kui võimalik ja me samuti kutsume veel kord Türgit üles andma oma panust Äh, siis äh, selle Küprose küsimuse kõikehõlmava lahenduse leidmisse. Island. liitumisprotsess Islandiga on käivitatud, liitumisläbirääkimised algasid äh, juulis kaks tuhat kümme. Islandi seadusandluse sõelumisprotsess peaks algama järgmisel nädalal esimesed peatükid võidakse juba avada enne suvevaheaega järgmisel aastal. Äh, Islandil tuleb tegeleda olemasolevate kohustustega, äh, millele, mis tulenevad siis äh, Euroopa Vabakaubanduslepingu Järelevalveametist vastavalt siis Euroopa majandusruumi kokkuleppele. olulisi jõupingutusi on vaja tagamaks, et Islandi kodanikud on Euroopa Liidu liikmelisusega kaasnevast täiel määral in-, informeeritud. endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia äh, täidab jätkuvalt äh, poliitilisi kriteeriumeid. edasisi edusamme on saavutatud ka mitmetes olulistes reformivaldkondades, kuigi see tempo ei ole olnud äh, ühtlane. jõupingutusi on endiselt vaja selles osas, mis puudutab kohtusüsteemi ning avaliku halduse reformi komisjon äh, kordab oma soovitust, et liitumisläbirääkimised äh, Euroopa Liiduga liitumiseks äh, endise Jugoslaavia vabariigiga Makedooniaga tuleb avada. liikmesriigide ühehäälne otsus nõuab, et need läbirääkimised algaksid ja läbirääkimistel põhinev kõigile pooltele vastuvõetav otsus on äärmiselt oluline nüüd Serbia. oktoobris kaks tuhat kümme kutsus nõukogu komisjoni üles esitama arvamust Serbia kohta. see riik on jätkanud poliitiliste reformide tegevuskava ellurakendamist ning on äh, saavutanud edusamme vahekokkuleppe ellurakendamisel. täiendavaid jõupingutusi on vaja veel kohtusüsteemi ja avaliku halduse reformi vallas, samuti võitluses organiseeritud äh, kuritegevuse ja korruptsiooniga. Serbia on jätkanud oma koostööd äh, rahvusvahelise kriminaalkohtuga äh, endise Jugoslaavia osas. vaatamata sellele on äh, endiselt veel mitmeid küsimusi õhus. täielik koostöö tribunaliga jääb endiselt rahvusvaheliseks kohustuseks Eh, Serbial on vaja demonstreerida konstruktiivset suhtumist Kosovo osalemise osas regionaalses kaubanduses ja koostööd. koostööd tuleb tugevdada EULEX-iga ja eh, jätkata koostööd ka Põhja-Kosovoga. Eh, pärast oktoobrikuus toimunud üldvalimisi Bosnias ja Hertsegoviinas tuleb kiiresti reforme kiirendada. eriti peab Bosnia-Hertsegoviina viima oma konstitutsiooni Euroopa inimõiguste konventsiooniga vastavusse ja parandama oma institutsioonide tegevuse efektiivsust. see riik peab vastu võtma, rakendama ja ellu viima Euroopa Liidu seadusi. mis puudutab rahvusvahelisi kohustusi, on Bosnia-Hertsegoviina osas mm, oluline, eh, et eh, siis eh, saavutataks neid eesmärke, mis on paika pandud kõrge esindaja poolt. ÜRO on aga algatanud Euroopa Liidu ja äh, Belgradi ja Pristina vahelise dialoogi lihtsustamise protsessi. see on väga oluline võimalus mitte ainult kahepoolsete suhete edendamiseks, vaid kogu regioonile ja regionaalsele koostööle tervikuna. Kosovos on detsentraliseerimise protsess edenenud märkimisväärselt koostöö EULEX-iga on laienenud. vaatamata sellele jäävad endiselt suurimateks väljakutseteks õigusriik, sealhulgas ka avalik haldus ja juriidiline süsteem. tuleb võidelda korruptsiooni, organiseeritud kune, kuritegevuse ja eh, rahapesuga. dialoog ning eh, lepitusprotsess eh, siis rahvaste vahel ning eh, vähemuste integreerimine, eriti Kosovo serblaste integreerimine, on endiselt mure eh, küsimuseks. Eh, ja olukord Põhja-Kosovos jääb endiselt raskeks. seepärast peab lähenemine olema konstruktiivne. lõpetuseks, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, ehm, selleks, et Äh, praegust laienemisprotsessi laiendada, ähm, tuleb tööd edasi teha ja äh, see pakub suurt äh, potentsiaali. me peame selle protsessi usaldusväärsust ja järjepidevust tugevdama. Need on meie kahe tuhande kümnenda aasta laienemispaketi peamised sõnumid. ja lõpetuseks tahaksin öelda paar sõna meie koostööd Euroopa Liidu pühendumus laienemisprotsessile peegeldab eh, nii minu enda veendumust kui ka liikmesriikide veendumust, eh, et eh, laienemine on meie kõigi huvides. veebruarikuus, kui ma avalikul kuulamisel teie ees esinesin, soovisin ma, et meie kontaktid oleksid võimalikult lähedased. ma loodan väga, et need on olnud kasulikud teile, samamoodi nagu nad on olnud eh, minule. ja selle eh, komisjoniga eh, on meeldiv koostööd teha, teil on väga suured kogemused ja te mõistate laienemisprotsessi. lugupeetud esimees, ma olen kindel, et me suudame ka tulevikus koostööd teha laienemisprotsessi nimel äh, ja me suudame piisavalt hinnata nende riikide saavutusi, kes on kaasatud laienemisprotsessi. on olnud edusamme, kuid endiselt on jäänud väljakutseid, need riigid väärivad meie toetust, ma olen kindel, et nad saavad minu toetuse ja kindlasti ka teie toetuse, tänan. Grazie commissario eh,, abbiamo una nutrita suur tänu, härra volinik suur hulk inimesi on soovinud sõna ja et meil, me ka ajaliselt välja tuleks ja suudaksime, et me suudaksime rääkida ka kõige pingelisematest küsimustest, annan ma sõna kõigepealt erinevate riikide raportööridele, kaks minutit igaühele. ja siis ülejäänud kõnesoovijad, kelle hulgast kõigepealt saavad sõna koordinaatorid. kõigepealt proua Oomen Reuten. härra Salafranca siiski. kaks ja pool minutit, mitte rohkem, palun. suur tänu, härra esimees, härra volinik, suur tänu, et te siia meiega kohtuma tulite ma arvan, et me ei peaks liiga palju nõudmisi esitama härra volinikule, me peaksime pigem hindama seda, et te siia üldse tulite. Te olete ennast meie komisjonile juba tõestanud. ja teie avatus on ja suhtlemisvalmidus on juba tuntud. tuleb aga tunnistada, et vahest mõned, mõned teised volinikud ei käitu sarnaselt. ma sooviksin esitada mõningad küsimused, mida ma tahaksin esitada neile, hoopis teile võib-olla ma kuritan, kuritarvitan natukene teid siin. viis aastat tagasi arenesid suhted Türgiga. suhetes oli nii häid kui vähem häid külgi, kutsuti üles põhiseaduslikele reformidele ja selles protsessis on olnud positiivseid arenguid, kui me räägime näiteks tsiviil- ja relvajõudude vahelistest suhetest. aga mõningad küsimused on jäänud varju ja nüüd võib-olla on kätte jõudnud kriitiline aeg, seega ma küsin teilt. ma juba mainisin, et tegemist on kriitilise ajahetkega, loodetavasti mitte ummikseisuga, aga viis aastat pärast läbirääkimisi on avatud kolm peatükki ja tundub, et ülejäänute avamine tund-, on võimatu millist rolli mängib ähm, suhete normaliseerimine Küprosega kogu selles protsessis? loomulikult soovime me esile tõsta seda, mida türklased on juba saavutanud, aga millist varju see Küprose küsimus kogu protsessile heidab? teine küsimus. läbirääkimiste protsessis Türgiga ähm, kui kaugele on jõutud leppimisprotsessiga Armeeniaga, eelmisel aastal astuti olulisi samme, aga vajalikud protokollid on ratifitseerimata. millist rolli mängivad Türgi suhted Iraaniga, kas need ka valmistavad muret? kui palju muudavad need küsimused läbirääkimised raskemaks. suur tänu. suur tänu, härra Salafranca, härra Svoboda. Horvaatia raportöör, kaks ja pool minutit. suur tänu, härra esimees. härra volinik, suur tänu teie ettekande eest ja ka enne varem, varemalt ette saadetud info eest. kokkuvõttes on need aruanded tasakaalustatud, nad liiguvad õiges suunas toovad välja peamised probleemid. Horvaatia puhul rõhutasite te, et tegemist on viimase läbirääkimiste faasiga. juba enne pressikonverentsi kritiseeriti seda, et Horvaatia puhul pole paika pandud selget kuupäeva, ja selge on see, et me soovime seda võimalikult kiiresti teada saada. loodetavasti suudame me järgmise aasta esimese poole jooksul läbirääkimised lõpule viia, aga nüüd horvaadid peavad oma kohustused täitma. Need kaks küsimust, mille te välja tõite, siis ma arvan, et kohtusüsteemi reformi äh, IKT-ga koostöö ja korruptsioonivastase võitluse puhul ei ole veel enam midagi suurt teha vajagi, aga väikesed sammud on veel astumata. ja kui need on tehtud, siis suudame me ka kokkuleppele jõuda teoreetiliselt on võimalik ja loodetavasti horvaadid ka täidavad oma kohustused järgmise poole aasta jooksul, aga see on tõesti nende ülesanne nüüd, nüüd konkurentsipoliitika tuleb tunnistada, et praeguses raskes majanduslikus olukorras on väga keeruline korrektseid äh, pakkumisi õigetelt ettevõtetelt saada. aga üldiselt ma nõustun komisjoni aruandega ja minu sõnum Horvaatiale on, võtke tõsiselt oma kohustusi, tegutsege ka lõppfaasis tõhusalt ja loodetavasti suudame selle protsessi lõpule viia siis järgmise aasta esimese poole jooksul. suur tänu, härra Svoboda, härra Taaler, jah, kaks ja pool minutit. Eh, grazie, prezidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Vaše poročilo, za vaše delo. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Füüle, teie ettekande eest, teie töö eest see aruanne näitab, kui suurt edu on saavutatud ja mina olen sellega väga rahul, ma toetan teie jõupingutusi töötamaks koos Euroopa Parlamendiga, ma arvan, et Euroopa Parlamendil oleks mõttekas kandidaatriikidega suhelda ühel häälel. Makedoonia puhul on komisjoni seisukoht, et Makedoonia vastab poliitilistele kriteeriumitele, aga äh, tegutseda on vaja veel avaliku halduse, meedia, eh, vabaduse ja kohtusüsteemi reformi küsimustes. mina teeksin ettepaneku, et komisjon jälgiks tähelepanelikult meediavabaduse olukorda. see on demokraatia arengus oluline küsimus kandidaatriikides. kevadel olime me optimistlikud rääkisime uutest võimalustest ja ütlesime, et äh, on ainult aja küsimus, äh, millal Makedoonia läbirääkimised lõpevad, aga nüüd hakkab optimism hääbuma. Makedoonia on küll õigel teel, aga Kreekaga äh, aset leidnud nimevaidlused on püstitanud uusi tõkkeid ja lahendus tuleb sellele leida võimalikult kiiresti, muidu hakkab äh, Makedoonia protsessis maha jääma. loodetavasti jõuame me mingisuguse äh, ko-, äh, kompromissi, kus paindlikud on mõlemad pooled, nii Makedoonia kui Kreeka. ma toetaksin seda, mis te ütlesite et me peame arvesse võtma üldisi äh, Euroopa Liidu huve. see idee on väga oluline, et me võtame arvesse Euroopa Liidu üldisi huve, tuleb arvesse võtta nii Kreeka kui Makedoonia arvamust. seetõttu arvan ma, et teie, härra volinik ja kõrge esindaja Catherine Ashton peaksid õhutama mõlemaid osapooli pingutama rohkem, et saavutada ka suuremat edu. võib-olla on võimalik saavutada leppimine. vahest saaks Euroopa Liit olla roh-, su-, suurem tõhusam vahendaja ÜRO asemel. ma arvan, et me saaksime seeläbi aidata Makedooniat liikmelisuse suunas. suur tänu! palun pidage kinni ettenähtud ajast. aitäh, mina plaanin äh, ajast kinni pidada. tahaksin rõhutada just ühte asja mainisite, et kevadel Euroopa Parlament otsustas kasutada lihtsustatud menetlust Islandi osas, selleks et äh, oleks võimalikult kiiresti võimalik äh, osa saada liitumiseelsetest vahenditest. hääletati ühehäälselt selleks, et, äh, et seda Islandile võimaldada paar päeva tagasi sain teada, et mitmed ähm, ministrid, kes läbirääkimiste avamist palusid ja neid hakkavad läbi viima, leidsid, et selle instrumendi vahendid on lihtsalt propaganda. ning mitmed Islandi poliitikud soovisid neid instrumente kasutada ja see on tegelikult ohtlik see on tegelikult Islandi ühiskonnale ohtlik. seda olukorda kirjeldab järgmise, järgmine väga hästi. ühest küljest äh, on avat-, Euroopa Liidu avatus ja teisest küljest, kui mitte hirm, siis vähemalt kahtlustav suhtumine. näiteks mis puudutab informatsioonivahetust mida teie, härra volinik, arvate, kas see on suur, sellest suurest poliitilisest probleemist? ehk siis valitsus on äh, liitumise heaks kiitnud, kuid äh, ühiskond on lõhestunud ja paljudel ei ole võimalik äh, olnud teada saada piisavalt liitumisprotsessist ja erinevatest vahenditest ning see on väga ohtlik propaganda, aitäh. Grazie onorevole Preda, in sostituzione dell'onorevole Pach, relatrice per la Bor-. aitäh, härra Preda, nüüd palun proua Pach, vabandust, härra Proh, kaks ja pool minutit. ma ei tahaks selle proua sõnu siinkohal edastada, tahan rääkida iseenda eest. kuid äh, koondan oma jõu ning alustan üldise kommentaariga. arengud Balkanil äh, sõltuvad liitumisperspektiivist ning ähm, äh, rahvusvahelise kriminaaltribunali küsimus tekitab probleeme. ehk siis äh, vahel on küll selle tribunali tähtsust liialdatud, kuid äh, Bosnia-Hertsegoviina resolutsioonid sellest aastast ähm, nendele tuginedes me oleme näinud teatud edasiminekuid just Bosnias. arvestades äh, kolme etnilist rühma selles riigis, siis äh, seab see selle riigi kõige keerulisemasse olukorda selleks, et vajalikke muudatusi läbi viia, politsei koostöös näiteks ning viisarežiimi liberaliseerimine on väga oluline punkt, see aitab saata signaali, et riik ei ole unustanud, et me eeldame, ootame teatud edusamme. see, et Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania on varsti teatud määral Schengeni ruumis, peaks innustama Bosnia-Hertsegoviinat oma reegleid korrastama. avaliku halduse standardid ning ähm, õigussüsteemi kindlus on äh, sama tähtsad kui varemgi ning minu kommentaarid äh, näitavad seda, et meil on vaja teatud ähm, eesmärke seada ning samuti, mis puudutab äh, regionaalkoostööd. ma arvan, et me peame arvestama, mõtlema sellele, kui kaua üks riik võib ähm, opositsiooni vangistuses olla. aitäh, härra Brock härra Katšin Serbiast, palun kaks ja pool minutit. suur tänu loodetavasti ootab äh, Belg-, äh, Belgrad Pristinaga, alustab dialoogi Pristinaga ning loodetavasti vaadatakse poliitikad läbi. see oleks vajalik selleks, et saada positiivset hinnangut komisjonilt. Kosovo puhul peaksime silmas pidama õigusriigi põhimõtet, äh, õigussüsteemi korrastamist. me peame tõesti ähm, järele mõtlema, millised on need reformid ja poliitikad. meediavabadus on hetkel äh, põhiprobleemiks, omandiseadused pressivabadus, kõik see on väga oluline selleks, et äh, rakendada ja, ja suurendada demokraatia edusamme. kõik need seadused võib-olla ei vasta hetkel ühenduse standarditele. meil on vaja selliseid seadusi, mis vastavad see puhul õnne, õnnitleksin Montenegrot, kes on üritanud komisjoni poolt äh, kehtestatud nõudmistele vastata, seal riigis on väga palju edusamme tehtud ning julgustaksin ka Montenegro naabreid, kes soovivad samuti liituda. Montenegro on väga heaks näiteks, mis puudutab äh, seda, mida oleks vaja teha me, ma arvan, et me peaksime kõiki oma vahendeid kasutama, kogu oma mõjuvõima selleks, et Euroopa integratsiooni suurendada. kui viisanõuded Bosnialt ja Albialt, Albaanialt kaovad, siis peaksime sama tulemuseni jõudma ka Türgiga. mis puudutab ähm, endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki, see nimi põhjustab siiamaani poliitilisi probleeme, Makedoonia. ma tahaksin Makedoonia poliitilisi juhte üles kutsuda, et nad ei teeks midagi, mis võiks ähm, seada edasimineku küsimuse alla. aitäh, härra Tanek Montenegrost! Äh, täidan mitut äh, rolli siinkohal, sooviksin teid õnnitleda laiendamis, uue laiendamispaketi puhul ning fraktsioonina kiidame heaks selle, need edusammad ning loodetavasti Horvaatia suudab paari aasta jooksul liituda ning äh, ka Island, juhul kui Islandi kodanikud seda soovivad teha ning suudavad läbi viia rahvahääletuse ja, ja kui lahendatakse ka äh, probleemid, kahepoolsed probleemid Ühendkuningriigiga. mis äh,, tahaksin siinkohal kommenteerida Makedoonia küsimust, tahaksin innustada Kreekat le, leida mingisugune lahendus, mingisugune kompromiss. samuti toetan teie lähenemist Türgile ning äh, ma arvan, et me peaksime kasutama oma võim, mõjuvõimu selleks, et äh, edendada rahuläbi, läbirääkimisi ka Küprosel äh, nende ebaõnnestumine oleks katastroofiline. Montenegro raportöörina on, olen ma veidi kõhkleval seisukohal, üldiselt on tegemist tõesti riigiga, kus on palju edusamme, kuid ning nad on teinud väga palju tööd selleks, et äh, ootustele vastata. mina ise ei ole rahul selle uue Makedoonia mudeliga ehk siis, et erandada liitumisräägimis, rääkimiste avamist teatud määral. peatükkide avamine ja sulgemine nõuab õigustiku ülevõtmist avamisel ning neid võiks, peatükke peaks sulgema vaid siis, kui need on täielikult juba rakendatud ja jõustunud. mulle tundub, et arvestades Montenegro probleemi teatud küsimustega toimetulemisel, näiteks õigusriiki ning korrups-, korruptsiooniga võitlemine, arvestades äh, lühikest aega, olen ma kindel, et äh, komisjon võib äh, teie soovitusi arvestatavaks pidada. üldiselt toetan ma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 ma arvan, et teie analüüs oli põhjalik ja üsna üksikasjalik, aga mul on endiselt üks küsimus, härra volinik. kui me räägime Albaaniast ja ka teistest riikidest. minu meelest on Albaania puhul tegemist nõiaringiga, mis blokeerib reforme. nime küsimus tõstatub jällegi. veel üks probleem. see puudutab siis seda laienemispoliitikat, mida ajate teie ja Euroopa Liit üldisemalt. minu arvates ei ole see teatud riikide puhul päris tõhus, sest seal on päris suuri takistusi äh, ilma mida ületamata nad protsessis edasi, edasi minna ei saa. näiteks Türgi, kes ei austa oma kohustusi. läbirääkimised endiselt äh, rühivad edasi midagi, aga ei saavutata. isegi mingisuguseid tõhusaid stiimuleid pole nendele riikidele antud mis neid sunniks rohkem pingutama. ja teisalt võib-olla ei ole avaldatud õigetes kohtades survet. miks öö, selle nime küsimuses avaldatakse survet pigem Kreekale? kuigi Kreeka on teinud omapoolseid ettepanekuid ja ka järeleandmisi jõudmaks leppimiseni. seega miks äh, avaldada survet meile, mitte neile? sama kehtib Türgi kohta. ja sealsete lahtiste küsimuste arutamise kohta. sellised probleemid on endiselt minul ka pärast teie ärakuulamist võib-olla tuleks muuta neid kriteeriume, mida me oleme valinud liitumisprotsessiks, võttes arvesse, et paljud riigid neid tegelikult ei täida. proua Lunatšek, Kosovo, kaks ja pool minutit. suur tänu, härra esimees. minagi kõnelen ka roheliste koordinaatorina ja Kosovo raportöörina. koordinaatorina tahaksin ma, härra volinik, teid tänada kahe asja eest. kõigepealt suurepäraste kontaktide eest äh, nii meie fraktsiooni kui teiste fraktsioonide ja saadikutega. see on suurepärane vundament äh, meie edasiseks tööks laienemise rindel. ja teiseks tahaksin teid tänada teie selgete sõnade, sõnavõttude eest, mis näitavad, et te olete ise isiklikult ja poliitiliselt pühendunud laienemisprotsessi kaitsmisele ja teatud laienemisväsimuse vastasele võitlusele, mida võib täheldada kahjuks mõnedes liikmesriikides. suur tänu seega selle eest, ma arvan, et me ei tohiks seda laienemishoogu kaotada. ja ma arvan, et meie parlamendis toetame teid. üks küsimus. Te ütlesite oma sissejuhatuses, et Euroopa Liit peab olema sajaprotsendiliselt valmis juba ennem laienemist, mida te täpselt silmas peate? nii palju, kui mina aru sain, siis Lissaboni lepinguga me kõike ei saavutanud, mida äh, mõned meist soovisid, meil on tarvis näiteks tugevamat poliitilist ja sotsiaalset liitu näiteks, äh, näiteks. niisiis, mida te silmas peate? me ei pea ju muutma aluslepinguid, et vastu võtta Horvaatiat, Islandit ja teisi riike, seega palun selgitage. ma loodan, et teie ei soovi viivitada. siis teie aruanne nagu te ütlesite, me ei räägi siin ainult linnukeste tõmbamisest. Te kritiseerite riikide puhul inimõiguste küsimust, põhiõiguste küsimust, äh, meediavabadust, äh, ähm, soolist võrdõiguslikkust, äh, geide, lesbide ja transseksuaalseid õigusi, mida rikutakse paljudes riikides. Kosovo puhul, ma arvan, olete päris hästi kirjeldanud sealset olukorda, seda, millist edu on saavutatud, olemasolevaid probleeme, koostööd EULEX-iga. siinkohal tahaksin ma paluda teilt, et kui te räägite liikmesriikidega nõukogus, et te veenaksite neid, et äh, EULEX-il on rohkem tarvis kohtunikke liikmesriikides. kui me soovime, et EULEX oleks edukas, peavad liikmesriigid ka oma kohusi täitma ja saatma sinna piisavalt inimesi ja nad ei tohiks vabandada, et neil ei ole piisavalt raha. me räägime siin oma ühisest Euroopa tulevikust, kuhu on kaasatud ka Kosovo. siis see viisa liberaliseerimisprotsess, seda alustatakse Kosovoga, loodetavasti see tõesti nii äh, saab toimuma. Serbiaga see juba nii läks ja Kosovole on tarvis saata samasugune sõnum. Kosovo inimesed, eriti noored seal, on väga Euroopa-meelsed, neid ei tohiks jätta üksi ja lõpetuseks suur tänu, et te nõudsite Serbialt, et nad suhtuksid Kosovosse konstruktiivselt suur tänu! Honorevole Kukan, presidente della delegatsiooni per... härra Kukan järgmisena, kes esi-, esindab tele-, Lõuna-Euroopaga suhete delegatsiooni. nüüd ma pean aja, kõneaega vähendama poolteist minutit ainult. härra Posselt kõigepealt. härra esimees, tulevikus palun tagage see, et et teised saadikud või saavad, saaksid koju minna, kui te soovite ainult raportööridega rääkida. olgu, tore, härra Kukan, poolteist minutit. suur tänu, härra volinik, kolm lühikest märkust. kõigepealt see teie poolt maalitud laienemis, laienemise pilt on väga realistlik ja täpne. poliitiliselt hoiate te vägagi jalad maas ja nii tuleb tegutseda ka tulevikus. mina naasesin just Tiranast ja ma võin teile kinnitada, et parlamentidevahelises dialoogis nägime me, et Albaania on tõesti saavutanud suurt edu, aga juba pikka aega olnud, on olnud seal suur takistus, poliitiline patiseis mis pärsib eh, edasist tegu, eh, tegutsemist ja tundub, et sellest patiseisust lähemal ajal välja tulla ei suudeta. seega teie järeldused Albaania kohta on tõesti täpselt. Balkanil on olukord selline, et sealsetel riikidel on teatud võimalus näidata, kui tõsiselt nad võtavad oma rolli regionaalse koostöö tugevdamisel. Kosovos toimuvad valimised ma ei pea ju ära märkima, et Serbia peaks panustama positiivselt nendesse valimistesse. dialoog Serbia ja Kosovo vahel peab jät-, algama ja Albaania peab siinkohal mängima ka väga positiivset rolli. kui nad ise ei suuda see, seda rolli täitma hakata, peaksime me võib-olla neid natukene tagant õhutama, et nad meie sõnadest täpselt aru saaks. suur tänu, härra Kukan! proua Flootor. Türgi delegatsiooni esindaja. Ähm. ja vabandust, ma ei ole Euroopa Liidu president, ma olen pigem selle delegatsiooni esinaine. Ähm, teie Türgi aruanne toob välja mitmed aspektid, äh, mis on väga kasulikud, Türgi pressis on neid juba päris palju analüüsitud mainitakse tulevast põhiseadust, konsensuse saavutamise vajadust, kurdide demokraatlikumat kohtlemist, sõnavabadust. ja see aitab kaasa terve, tervetele aruteludele Türgi sees, see kõik on hea. aga Teie kommentaarid Euroopa rahvale toovad välja kolm asja, mis tegelikult ei ole eriti uued. progress äh, koha peal, äh, põhiseaduslik reform ja lisaprotokollid. seal ei ole midagi uut, kui välja arvata üks uus sõna, see kiireloomulisus. Ehm, te rõhutate seda korduvalt, mille, millest see kiireloomulisus tuleneb, kas teil on kõrini sellest, et läbirääkimiste protsess on takerdunud? millest see kiireloomulisus siis tuleneb? ma kohe lõpetan. kas nendel on kõrini või tuleneb see sellest, et Euroopa Liit ei ole veel äh, tulnud välja oma ettepanekutega Küprosega kaubanduse avamise suhtes. niisiis, millest see kiireloomulisus pärineb? ja peale selle, kui ÜRO ei suuda Küprose küsimust lahendada, kas teil on ka mingisugune plaan B? me, siin räägitakse salajastest läbirääkimistest, aga selle, seda tehakse pressis, niisiis kui salajased need läbirääkimised ikka on? Председател, изглежда ние в групата на социалистите разпределяме suur aitäh! meie sotsiaaldemokraatidena arvame, et äh, distsipliin peab kehtima, ma ei ole praeguseni sõna saanud, praegu asendan raportööri äh, lugupeetud äh, volinik Füüler, sotsiaaldemokraatide nimel tervitaksin dokumenti, mille te olete esitanud ja tänaksin ka teid selle töö eest, mida te olete aasta vältel teinud laienemise nimel. ma tahaksime üles näidata teiega solidaarsust ja ühtekuuluvust selle poliitika osas. see laienemine ei ole mitte ainult äh, administratiivse iseloomuga protsess, me mm, peame samas välja saatma ka poliitilisi signaale, mis julgustaksid äh, laienevaid regioone me rääkisime siin viisarežiimi liberaliseerimisest, see on väga hea, kuid Serbiat ja Montenegrot puudutav otsus äh, peaks lisama kindlust nendele riikidele, et nad teaksid, et protsess ei ole sugugi peatunud ja et need riigid saaksid teha õigeid otsuseid. liikmesriigid ise peavad samuti liik-, laienemisprotsessi toetama ja Euroopa kodanikud peaksid rohkem teadvustama seda, kui kasulik on laienemine. me oleme äsja läbinud äh, kriisiperioodi ja seepärast on kaasamine Euroopa Liidu jaoks Lääne-Balkani ja riikide osas äh, olulise tähendusega. nüüd äh, härra Lambsdorff, üks minut palun. Äh, ähm, aitäh kõigepealt sooviksin, lugupeetud volinik, teie sissejuhatuse osas öelda, et tundub, et laienemispoliitika on igati usaldusväärne ja selles osas tehakse eh, tööd. siin on eh, sellised probleemid nagu tingimuslikkus ja siis ähm, kahe tuhande neljandal aastal toimus suur laienemine teatud kindlalt kuupäeval, seda valmistati pikalt ette ja eh, see tõi kaasa rohkelt eh, usaldust Euroopa ehm, rahvaste silmis. ma mälet-, panin tähele seda, et Horvaatia osas te mingit kuupäeva ei nimetanud ja see on tõenäoliselt õige, et te seda eh, ei tee. Türgi osas peaksin ütlema, et Te Türgi osas valite väga täpselt äh, sõnu ja äh, kolleeg äh, Flutre küsis ka seda, mis on see kiireloomulisus, mida, millest te räägite, kui on siin ainult kolmest peatükist siiamaani ainult juttu olnud, aga kokkuvõttes väga hea algus. suur aitäh, härra Lambsdorff, härra Gidžodžo ma tänan. ma pean ütlema, et äh, mul tekkisid mõned küsimused Türgi osas, kuid kolleegid on neid küsimusi juba esitanud, eriti kolleeg Salafrankat puudutab see, kuid tuleksin tagasi siiski selle küsimuse juurde ja ütlen ka, miks. ma tahaksin teid äh, väga julgustada ja loodan, et te kasut-, kasutaksite kõiki relvi, mis on teie käsutuses, kõiki vahendeid. E, seda te ei lubanud oma esimesel kohtumisel meiega, sest Küprose küsimus peab kindlasti olema seoses ähm, Türgi äh, laienemisega lahendatud. siin nimetati juba salajasi läbirääkimisi, aga ütleksin sellega seoses järgnevat, te ei peaks rääkima mingitest sellistest äh, mõtetest äh,, mis on seotud okupeeritud Küprose territooriumiga või et sinna tuleks asutada äh, lennuväli. kui te seda teete, ei too see midagi head kaasa äh, seal ähm, tuleb tegutseda nii, et Küprose parteid äh, teid toetaksid. proua Seniku, palun. jah, aitäh, proua härra esimees. kõigepealt sooviksin teid õnnitleda raportiga eh, seoses, seal on mitmeid väga positiivseid asju, aga ka mõningaid küsimärke. kõigis nendes riikides on oma spetsiifilised probleemid ja kui nad liikmeks saavad, siis muutuvad need proovi-, probleemid meie probleemideks ehk Euroopa Liidu probleemideks. ehk äh, lugupeetud volinik, me peaksime m, mm, nagu perspektiivis nende küsimustega tegelema, näiteks Kosovo probleemid. Äh, Kosovo probleeme ei saa lahendada lihtsalt läbirääkimistega Bosnia-Hertsegoviina ja Daytoni kokkulepe ju kukkus läbi, kuidas te sellega kavatsete tegeleda? Sederink, palun. lugupeetud volinik, ma õnnitleksin teid selle dokumendi puhul, on oluline, et meil on olemas strateegiline nägemus, see on ainus võimalus visiooni ja usaldusväärsust saavutada, kuid te peaksite lisama oma dokumendi ka nendest õppetundidest, mis on mineviku põhjal õpitud. sest me ei saa jätta kõrvale inimesi, ühiskondi. ei piisa ainult sellest, kui ähm, me läht-, läheneme tehniliselt, inimesed tuleb äh, kaasata. ja äh, samamoodi ähm, arvestada ka liikmesriikide kodanike arvamustega, sest ma kuidagi ei saa öelda, et eelmine laienemine oleks olnud ebaõnnestumine, vastupidi. aga liikmesriikide kodanike seisukohad on laienemise seisukohad tähtsad. me peaksime olema proaktiivsemad ja selgitama rohkem seda, miks laienemine on vajalik ka meile ja mitte ainult kandidaatriikidele ehk eh, siin tuleks ka lisada mõningaid eh, liitumisjärgseid eh, teraapia momente. härra Watson, üks minut. aitäh, esimees. tahaksin volinikult küsida Türgi kohta ja ka Küprose kostu. kas äh, ÜRO peasekretär konsulteeris teiega enne, kui ta härra Kristofiase New Yorki kutsus ja Küpros peaks ju peamiselt olema siiski Euroopa Liidu mure, pigem äh, seda, kui et see oleks ÜRO mure. härra president. Äh, härra Pass, üks minut. Das Parlament hat ja im Gegensatz zum Kollegen nagu üks eelkõneleja ütles, siis ähm, jõuame läbirääkimistega juba kaugemale järgmisel aastal, tahtsin küsida, mis puudutab kuupäeva. kas on tõenäoline, et Ungari eesistumise ajal suudetakse need läbirääkimised lõpule viia? rääkisin ühe endise kolleegiga, härra Schmidtiga, kes ütles, et peaks jõudma ühele poole, kui küsisin, kas see on, kuid küsiksin, kas see on reaalne. mis puudutab Makedooniat, Kreeka soovib mingisugust vahekokkulepet, kuid me ei tohiks kahepoolsetest probleemidest tekitada lisaprobleeme läbirääkimist. härra Nikolas, üks minut, palun aitäh, esimees. mina sooviksin ka midagi lühidalt lisada, mis puudutab Türgi liitumist ning nõudmisi, mida oleks vaja esitada seoses Küprosega. mul on väga hea meel näha, et teil on väga selge seisukoht Ankara protokolli suhtes. kuidas aga lahendada Küprose probleemi? ma arvan, et me peame küsima, kas Euroopa Komisjon peaks äh, siin kõigepealt tööd tegema. ka teie olete näinud, kuidas, kui, äh, millisel määral sõjavägi seal tegutseb. Türgi kommunistid on äh, lähenenud üha, asunud üha enam Põhja-Küprosele, kas komisjon võiks äh, teha sammu edasi ning nõuda Türgilt mingit ettevõtmist? me peame leidma viisi, kuidas sõjaväejõudude kohalolekut vähendada seal riigil aitäh, ma arvan, et kõigepealt sooviksin samuti õnnitleda ning avaldada oma rahulolu komisjoni raportile ning üleüldise suhtumise eest tänu avaldada. suhtumine näitab meile, et laienemise et laienemise vallas pööratakse tähelepanu stabiilsusele Euroopas mul on hea meel, et äh, Horvaatia puhul on häid uudiseid ning ka Montenegro puhul. Albaania vallas on aga negatiivseid uudiseid. ma arvan, et olukord oleks parem, kui me ise poliitilist kriisi siin paremini käsitleksime ning äh, mitte ei süüdistaks üht-teist. peaksime üritama lahendada ning olla heaks vahendajaks selles poliitilises kriisis Albaanias, aitäh! ja palun üks minut järgmisele kolleegile ka mina olen nõus sellega, mida ütles härra Tannok, mis puudutab Montenegrot. mis on realistlik ootus, mis te arvate, millal Montenegro kutsutakse läbirääkimistele, mis te arvate, et on konkreetne kuupäev? härra Kreistrohvel aitäh, härra esimees. on riike, kes on kandidaadid, on võimalikke kandidaate ning osad äh, liikmesriigid ähm, võib-olla arvavad, et tegemist on mingi arvutisimulatsiooniga. mul on üks küsimus, te ütlesite, et Euroopa võimekust on vaja tõsta enne edasiminekut. kui palju seda võimekust siis meil hetkel on? härra Peeterle palun järgmiseks. aitäh, härra volinik. aitäh selle selge väljenduse eest. ma arvan, et see näitab puudutab usaldusväärsust. me oleme kõik rahul eda, edusammude eest, kuid me näeme, me oleme, tunneme muret selle üle, millised on erisused Balkani poolsaarel. ma leian, et iga, iga peab äh, võrdlema teise riigiga, kuid ma arvan, et meil on vaja rohkem ambitsioone, me peame looma parema atmosfääri ning julgustama riike selleks, et edusamme teha ning tegi-, toetama ka regionaalkoostööd. ning peame vähendama neid äh, barjääre, mis võivad tekitada frustratsiooni. ma olen mures nende barjääride üle, mis on Balkani piirkonnas, nii nagu oli Berliinis ning ma arvan, et me peame seda kuidagi edendama, meil on vaja enam Euroopat Euroopas selleks, et edasi härra Poskund, proua Poskund, palun. aitäh, härra esimees, kaks küsimust. ütlesite, et just peale valikut, et valimisi, et soovite minna külastada Bosniat ning vaadata olukorda mida Euroopa Liit võtab ette selleks, et näha, et reformid tegelikult äh, täide viiakse? mis teiseks, mis puudutab Türgit, ma üritan rääkida kiiresti selleks, et ühe minutiga toime tulla. jah, ma kordan oma küsimusi. Te ütlesite, et peale valimisi tahtsite minna Bosniasse, et kontrollida neid reforme, mis on Bosniale väga olulised. kuid eh, mis konkreetseid tegevusi on planeeritud ning teine küsimus, mis puudutab Türgit tundub, et oleme sattunud eh, läbirääkimistel tupikusse, need on olulised läbirääkimised mõlemale osamoolele. kuidas Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon näeb oma rolli selleks, et tupikust edasi minna? Ähm, kolleeg Rabatu, palun, üks minut. ehk siis äh, teie saate sõna järgmisena, nüüd annaksin sõna proua Kornelissenile. roheliste esindajana sooviksin mõnda lisada ma arvan, et äh, poliitilise ühtsuse nõudmine on väga ka-, kasulik, ma arvan, me peaksime Euroopa Liidu poolt äh, samuti ühel häälel rääkima, mis puudutab Bosniat. Mm, erinevaid arusaamu on, Itaalia sõlmib oma kokkuleppe, mis puudutab ähm, energiatootmist, siin on erinevad kahepoolseid kokkuleppeid, ma arvan, et Euroopa Liidu usaldusväärsuse äh, Äh, seab küsimuse alla kogu see toimiv. ma arvan, et nii teie kui proua Ashton äh, teete pingutusi selleks, et ühel häälel ähm, rääkida ning tagada põhiseaduse reform seal. ma tahaksin soovitada, toetada teie otsust, läbirääkimiste alustamine äh, peale seda, kui nemad on oma pro-, probleemid lahendanud, on väga hea signaal neile, aitäh. aitäh, proua Kornelisson. Eh, suur tänu, härra esimees. suur tänu ka härra volinikule tema väga selge seisukoha eest laienemise küsimustes. mina räägiksin endisest Jugoslaavia vabariigist Makedooniast ja selle nimest, millest, mida siin on juba mainitud. me kõik ju toetame selle riigi lähenemist Euroopa Liidule. aga siin nimeküsimuse lahenduse ees seisab mitmeid takistusi, Kreeka on juba aastaid öelnud, et ta soovib selle probleemi lahendada ja kontaktid on leidnud aset väga kõrgel tasemel. sõna on võtnud ka Kreeka peaminister, aga Montenegro poole ei ole, Makedoonia poole ei ole reageerinud. eelmisel nädalal näiteks kutsus Kreeka pool üles kõrgetasemelisele kohtumisele, aga sellele pole vastutat-, vastatud. kas oleks võimalik see probleem ikkagi kuidagi lahendada? miks miks ei võeta arvesse Kreeka poole arvamust, vaid kuulatakse Skopjat? suur tänu, härra volinik, kolleegid. Türgi liitumine on hädavajalik mitte ainult nende enda, vaid ka Euroopa riikide jaoks. Türgi vastuvõtmine Euroopasse tähendab ka selle ka nõustumist, mida Türgi ja Türgi inimesed, seal, sealsed moslemitest inimesed esindavad. ma arvan, et me peaksime paika panema lõppkuupäeva. kolleegid on juba rääkinud vajalikest tingimustest, mis tuleb täita ennem liitumist. mina mainiksin siin kultuurilise ja religioosse mitmekesisuse tähtsust Türg- ja selle austamist Türgis. samas tuleks rõhutada seda, kuidas Türgis kasutatakse mitte reostavaid energiaallikaid, selliseid allikaid on olemas näiteks kurdide piirkondades, kus ehitatakse ainult neljakümne viie kilomeetri kaugusele Süüria piirist suurt hüdroelektritammi see aga võib äh, kahjustada sealset ajaloopärandit. suur tänu! suur tänu, härra esimees! Türgi peab äh, pühenduma Küprose küsimuse lahendamisele. minu arvates ei peaks komisjon leppima ainult jälgimise ja aruandlusega, mis puudutab Türgi poolset kohustuste täitmist. ma arvan, et me peame nõudma, et Türgi viiks oma väed Põhja-Küproselt välja ja peataks ebaseaduslike asunduste äh, äh, loomist. kas äh, seda te pidasite silmas konkreetsete sammude all? palun täpsustage. olgu kakskümmend üheksa inimest said sõna, mitmed nende inimestest esitasid ähm, ähm, mitu küsimust, see on üsna keeruline, see vastamine neile kõigile, eks me ootame ära, kuidas teil nüüd läheb, me ei loodagi, et te kõigile vastaksite, aga andke oma parim. Thank you very much uh,, Chairman uh,. Uh. suur tänu, härra esimees ma võtaksin meie arutelu siis kokku. komisjoni huvides ei olnud, ma räägin siin Türgist, komisjoni huvides ei olnud korrata üle ja üle seda üleskutset lisaprotokolli ratifitseerimiseks Ankara lepingule. eelmisel aastal vist liikmesriigid tegid väga selge avalduse selles küsimuses. minu arvates on ka selge, et kogu see üsna valulik protsess on toonud kaasa olukorra kus avatud on ainult kolm läbirääkimiste peatükki. vältimaks edasisi viivitusi peame me tõesti tegutsema kiireloomuliselt. Türgi peab kiireloomuliselt lisaprotokolli ratifitseerima. tõepoolest ajalehtedes on spekuleeritud teatud äh, väidetavate salajaste läbirääkimiste üle. mina neid kommenteerima ei hakka. aga ma tahaksin siinkohal kasutada võimalust ja teile meelde tuletada omaenda seisukohta ei ole mingisugune saladus, et komisjon toetab täielikult jätkuvaid jõupingutusi Küprose küsimuse lahendamiseks. see tuleks kasuks nii Küprosele kui Euroopa Liidule üldisemalt. peale selle, nagu ma juba ennem ütlesin ootab Euroopa Liit, et Türgi rakendaks ellu täielikult selle lisaprotokolli assotsiatsioonilepingust. ma tahaksin siinkohal lisada, et koos kolleegidega jälgime me tähelepanelikult arenguid sellel rindel ja ma olen tõesti stabiilselt kontaktis kõikide tegelastega. nii palju siis kommentaarideks nendele spekulatsioonidele. ma käisin Küprosel juba tükk aega tagasi. ma kohtusin mõlema poole juhtidega ma rääkisin Küprose kreeklaste ja türklastega, sest ma osalesin sealse piiriületuskoha avamisel. ja mulle avaldas muljet sealne entusiasm ja avatus mõlemal pool me peame jätkama nendega läbirääkimisi, jõudmaks öö, kokkulepeteni. ja me peame koostööd tegema ÜRO-ga. sest see protsess, mida juhivad mõlema poole liidrid, on selline, mille kaudu saab kõige kiiremini äh, tulemusteni jõuda. ei, ma ei ole olnud kontaktides ÜRO peasekretäriga, aga ma rääkisin väga põhjalikult härra Tauneriga, ÜRO esindajaga Küprosel. ma olen temaga olnud kontaktis ja olen seda ka tulevikus. ja tõesti, ma annan oma parima, tegutsedes avatult ja läbipaistvalt ja kasutades ära kõiki diplomaatia kanaleid, toetamaks seda protsessi. nüüd Türgi enda probleemid. arvatavasti ei ole eriti palju inimesi ka siin auväärses komisjonis, kes oleks rahul liitumisrägime, läbirääkimiste tempoga. et avatakse üks peatükk eesistujamaa kohta. aga tõsiasi on see, et praegusel hetkel novembri alguses ei saa ma teile kinnitada, et ennem selle aasta lõppu avatakse veel üks peatükk. meil on tarvis anda sellele protsessile uus hoog. ma endiselt usun, et Euroopa Liidu strateegilistes huvides on hoida kinna raamlepingust, millega anti mandaat liitumisprotsessile. on oluline, et see protsess jätkuks, aga me ei peaks võitlema selle nimel, et iga eesistuja maa avab ühe läbirääkimiste peatükki ja sedagi võib-olla kuu või poolteist ennem oma eesistumise aja lõppu. selge on meie nõue ellu rakendada lisaprotokoll, aga nagu härra Salafranca ja paljud teisedki ütlesid, igasugune äh, edu kahepoolsetes äh, suhetes Küprose ja Türgi vahel kiirendaks seda protsessi. ma arvan, et on tõesti oluline, kui me räägime siin läbirääkimistel uue hoo sisselükkamisest, suhelda Türgiga rohkem välispoliitilises plaanis. kõrge esindaja komisjoni asepresident on regulaarselt, suhtleb regulaarselt Türgi esindajatega, eriti Türgi välisministriga, tagamaks, et me kasutaksime tõesti ära uue Türgi eneseteadlikkuse selles piirkonnas et me suhtleksime Türgiga ka mõningates kõige tundlikumates küsimustes äh, selle, selle piirkonna jaoks, ma ei räägi siin ainult Türgi naabritest, vaid ka näiteks Afganistanist ja Pakistanist. ja jällegi, ma arvan, et Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide strateegilistes huvides on tagada, et meie suhted Türgiga oleks mitmemõõtmelised. liitumisprotsess on üks asi, seeläbi saame me oluliselt mõjutada reformiprotsessi Türgis ja teine asi on siis see poliitiline dialoog, mis läbi saame me arendada suhteid ja suhelda Türgi poliitikutega, aga ma arvan, et see kehtib ka Türgi kohta. Nemadki saaksid kasu Euroopa põhimõtete ellurakendamisest ja mida rohkem me omavahel suhtleme, seda rohkem peegeldub meie välispoliitikas ka peegelduvad ka liitumispõhimõtted. nüüd endine Jugoslaavia vaba, vabariik Makedoonia. mina olen endiselt entusiastlik. ma usun, et läbirääkimised kahe peaministri vahel võivad kaasa tuua ka muutuseid ja lahenduse nime küsimusele. ja kui päris aus olla, siis ma ei soovi osaleda vaidluses, et kummale rohkem survet avaldatakse. ma arvan, et mõlemad peaministrid mõistavad, mis on kaalul. Kreeka peaminister härra Papandreou mõistab väga hästi, kui palju see küsimus pärsib tema nägemuse elluviimist äh, kogu Lääne-Balkani liitumisest Euroopa Liiduga. ja ka Makedoonia juhid mõistavad selgelt, et mingisugust plaan B-d endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia jaoks ei ole. mina olen mõlema osapoolega pidevalt kontaktides ja kui oleks vaja veel kellegi sekkumist, siis mina koos härra Barrosoga oleme valmis edasigi abistama seda protsessi. me juba aitame kaasa erinevatele reformidele, aga seda protsessi juhivad peaministrid. ja seetõttu olen ma optimistlik. ja loodetavasti mitte nii väga kauges tulevikus jõutakse ka probleemi lahenduseni ma nüüd natukene sätin oma pabereid siin, millegipärast on lehekülg neli puudu. mis puudutab Horvaatia ka läbirääkimiste lõpetamise kuupäeva, siis ei saa siin tõsiselt rääkida usaldusväärsusest ja teisalt kolmandat aastat järjest rääkida, et järgmisel aastal lõpevad läbirääkimised või siis järgmisel aastal. see ei tähenda, et me oleme kaotanud usalduse. ei, otse vastupidi, Horvaatia on saavutanud suurt edu, aga viimane hüpe on sageli kõige raskem Te ju teate peatüki kakskümmend kolm probleeme. ja Horvaatia peab seal täitma veel mitmeid standardeid. ma mõi-, usun, et Horvaatia juhid mõistavad, kui suured on peatükk kakskümmend kolm väljakutsed. ma usun, et nad mõistavad, miks komisjoni lähenemine on selline Nad teavad tänu meie pidevale dialoogile, et märtsis järgmisel aastal anname me oma hinnangu nende standardite elluviimisele ja siis on meil parem võimalus välja selgitada ka see kuupäev. aga siis see teoreetiline küsimus, et kas Ungari eesistumise ajal on võimalus need liitumisrääki-, läbirääkimised kokku tõmmata, siis jah, see on tõenäoline. me suhtleme kõikide osapooltega, mitte ainult horvaatidega, vaid ka Ungari ja ungarlastega ja ka poolakatega, kes on eesistujad pärast Ungarit aga on veel lahendamata probleeme ja kuupäeva paikapanemine sõltub tõesti Horvaatia ametivõimudest ja kodanikest. Montenegro. millal saavad nemad teada kuupäeva liitumisrääk-, läbirääkimiste alustamiseks? jällegi, see on suuresti Montenegro inimeste kätes. me ei ole muutnud seda Makedoonia juhtumit äh, Euroopa Liidu äh, poliitikaks, ehk siis on assotsiatsioonileping, aga liitumisläbirääkimisi ei toimu. seitse, kui mitte isegi kaheksa kandidaatriiki, kes on nüüdseks liikmesriigid, olid äh, kunagi samasuguses olukorras, niisiis me ei räägi siin ainult endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia juhtumist. liitumisläbi, läbirääkimiste kuupäev sõltub suuresti Montenegrost endast. me oleme neid aidanud äh, seeläbi, et me oleme neile püstitanud äh, seitse võtmeprioriteeti, mis nad peavad täitma, kui nad seda ei suuda enne järgmist lainemisprotsessi. on neil endiselt ette näidata teisi saavutusi, stabi-, näit-, on, sõlmitakse stabiliseerimise assotsiatsioonileping, aga see kehtib ka Albaania kohta. see, et ma praegusel hetkel ei saa kolleegidele komisjonis ja teile siin ette panna, et Albaania peaks saama kandidaat staat-, kandidaadi staatuse, ei, see ei tähenda seda, et Albaania aasta aja pärast ei oleks sellises olukorras. kõik sõltub nendest riikidest endast. siin mainiti, et meil ei ole vahest kõige tõhusamaid instrumente laienemisprotsessiga tegelemiseks, aga mina vaidleksin sellele vastu. me üritame siin laienemisprotsessi viia järgmisele tasemele ja sellele lisa, lisada ka poliitiline aspekt. ma nõustun nendega, kes siin auväärses kojas räägivad, et laienemisprotsess ei peaks olema lihtsalt mingisugune tehniline nähtus. see peaks olema vägagi poliitiline protsess ja seetõttu peab seda ka juhtima poliitiliselt. ja läbi suhete siinse kojaga, mida ma ootan väga, saab komisjon ja hiljem ka nõukogu seda protsessi juhtima hakata. milline on Euroopa Liidu suutlikkus uusi liikmesriike vastu võtta. ma tahaksin siin selgelt öelda, et ma ei kavatsenud absoluutselt viidata sellele, et on olemas mingisugused institutsionaalsed pudelikaelad. ei, lepingud on need probleemid lahendanud ja avanud tõesti uksed koostööle meie ja kandidaatriikide vahel. aga mida on vaja teha? mida on tarvis teha selleks, et Euroopa Komisjon oleks rahuldatud ja et liitumisräägime, rääb, läbirääkimised algaksid, see sõltub kandidaatriikidest ja sellest, kuidas, millise hinnangu anname meie spetsiifilise kandidaatriigi tegevusele teatud poliitikavaldkondades. ja seda ma kavatsen jällegi teha koostöös teie auväärse kojaga. Bosnia ja Hertsegoviina minu arvates oli oluline see, et kiiresti pärast valimisi suudet-, suutsime me saata signaali, mida oodatakse koalitsioonilt, mida Euroopa Liit ootab loodetavasti varsti pärast koalitsiooni moodustamist hakkavad nad ise nende küsimustega ka tegelema ja Cathy Ashton, kõrge esindaja ja komisjoni asepresident ja mina saame aidata suurendada Euroopa Liidu nähtavust teel toimiva riigi suunas siis saame me edasi minna ka oluliste sammudega laienemisprotsessis. järeldustes ja soovitustes on kirjas oluline viide Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiale. ka teie koda on selle välja toonud. Euroopa kakskümmend kakskümmend on esimene komisjoni strateegiline dokument, millel on ka välismõõde. ja oma järeldustes ja soovitustes kutsume me kandidaatriike üles peegeldama ka selle dokumendi eesmärke omaenda sisepoliitikas. ja me otsime nüüd võimalusi, kuidas aidata kaasa sellele protsessile. ah,, IPA fondid ja e, Island. siin on kaks olulist küsimust, IPA fondide ressursid ja Euroopa strateegia. IPA fondide puhul tuleb ära märkida, et on võimalus suurendada haldussuutlikkust äh, läbi liitumisprotsessi. et äh, haldussüsteem suudaks hakkama saada ka tulevaste tõukefondide ja rahadega. selleks on loodudki need IPA fondid. samal ajal kui me näeme rahva arvamuse muutumist Euroopa Liidu sees. üritame me tegutseda selle nimel, et lahti saada teatud väärarusaamadest liitumisprotsessi asjus. seetõttu ongi paika pandud komisjoni kommunikatsioonistrateegiad ja kuna tõlgid kavatsevad varsti lõpetada, lõpetan minagi. suur tänu! ma ei arva, et tegemist on selles küsimuses meie viimase suht- äh,, aruteluga. ja ma arvan, et selles formaadis või Strasbourgis aktiivsete arutelude jooksul saame me neid küsimusi edasi lahata, suur tänu! Grazie, le sue parole sono anche le nostre, il nostro lavoro non termina. me mm, tänaksime teid ja loomulikult nõustume sellega, et see ei ole meie koostöö lõpp, vaid äh, meie koostöö jätkub. ja äh, kohtumiseni siis järgmisel koosolekul Strasbourgis